Damen und Herren. lugupeetud daamid ja härrad. ma paluksin teie tähelepanu, sellepärast et meil on täna lahendada väga oluline küsimus, see puudutab siis eelarvet. proua Jill on meie raportöör ja siis ma paluksingi, et ta teeks meile mõned sissejuhatavad märkused Niina, sõna on teil. Uh, aitäh, esimees ja kolleegid. me siis asume hääletama kahe tuhande seitsmenda aasta üldeelarvet ja seoses hilinenud menetlusega meil ei ole olnud võimalus seda uh, projekti arutada enne suvepuhkust, mis meile tuli nõukogust ja ma tean, et paljud liikmed siin on pettunud uh, nende kärbetega, mida nõukogu on välja pakkunud äh, Äh, selles osas, mis puudutab siis välispoliitika äh, kärbet ja see on sada viis äh, miljonit ja kohustuste osas ja, ja meil on raskusi selliste kärbetega, sellepärast et see töö välissuhetes, välispoliitikas on äärmiselt oluline ja seetõttu tänane hääletus peab ähm, ka näitama, et me peaksime teadma, mis äh, toimub meie naabruses, et kui me vaatame olukorda Ukrainas, äh, kui me vaatame äh, Süüria seda pagulaskriisi, siis kõik see tekitab ju muret inimestele, keda me kogu Euroopa Liidus esindame, nii et see lähenemine, mille mina raportöörina olen valinud, on see, et, et tagada, et me keskendume just kõige olulisematele ja kriitilisematele valdkondadele, kus on oluline, et Euroopa Liit ja liikmesriigid tegevusi läbi viiksid ja ma tean, et paljud kolleegid on äh, samal arvamusel, et me peame toetama ka jätkusuutliku arengu eesmärke eelkõige just Aafrika riikides ja tegelema just äh, nende aluspõhjustega, mis äh, panevad inimesi kodudest põgenema ja, ja otsima paremat elu, nii et siis mis puudutab mõningaid teemasid, eriti siis meie Väljal projekti, siis siinkohal meie suhted võtmepartneritega eh, eh, siis eh, koos Rahvaparteiga ma sooviksin tagada selle, et Atlandi-üleste suhete rahastamine on mm, kooskõlas ka meie huvidega, mitte ainult USA huvidega, sest oluline on see, et me ikkagi vahetaksime parimaid tavasid ja astume vastu radikaliseerumisele koos meie partneritega, eelkõige nendes piirkondades, kus äärmuslus on endiselt väga kõrgel tasemel, näiteks siis nagu Lõuna-Aasias. ja seetõttu ma olen teinud ettepaneku koostööks Bangladeshi ja Indiaga samuti ma toetan projekte, mille eesmärgiks on kodanikuühiskonna toetamine Kolumbias, see on ka Euroopa Liidu ja Ladina-Ameerika üheks võtmepartneriks ja ma sooviksin ka kasutada võimalust tänada kõiki variraportööre nende koostöö eest. ja ma loodan, et meie hääletus äh, ka kajastab meie jagatud ambitsiooni, äh, mis puudutab siis meie ambitsioonikat välispoliitikat ja selleks seotud eesmärkide aitäh, kas äh, keegi soovib veel sõna võtta? sest äh, meil väga palju aega arutada ei ole, palun, härra Korbin. Oh, oh, oh, me töötame aeglaselt ja äh, olukord muutub väga kiiresti, eelkõige Türgis ja seetõttu ma teen ettepaneku, et me lükkaksime hääletuse edasi üheksandaks ja, ja vaataksime, kuidas me seda küsimust lahendame. Euh, euh, suur tänu, härra esimees, ma tahaksin kõigepealt tänada Niina Killi suurepärase koostöö eest, äh, meie töö sujus väga hästi ning äh, meie seisukohad äh, on sarnased ja koherentsed eelarve küsimustes meie komisjonis. loomulikult olen ma vastu sellele ettepanekule, mis hetk tagasi tehti ja ma arvan, et hääletada tuleks täna. üsna paljuski oleme me jõudnud fraktsioonide vahel kompromissidele, aitäh! Thank you very much. Uh, Mr. Cor- härra Corbyn. nii et äh, me ei saa veel äh, nädal aega seda edasi lükati, sellepärast et eelarvekomisjonil on oma tähtaeg esmaspäeval ja seetõttu paraku ma ei saa teie, teie ettepanekule vastu tulla. niisiis, alustame nüüd hääletusega Hmm? We'll start with the budgetary ja alustame siis eelarve muudatustega. I have just said it. Budgetary amendments 2017. ma just ütlesin, et eh, üldeelarve kaks tuhat seitseteist muudatused. nii et resolutsioone me saame alles hiljem hääletada. So, seven, seven, oh, two. seitse, seitse, null, kaks, kes on poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud. seitse, seitse, null, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja siis ahvet viis, kaks, üheksa, viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, kolm, kaks, kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, kaks, üheksa, üks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, kaks, üheksa, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, kolm, null, üheksa poolt, vastu. kontrollime kolmkümmend üks poolt, kakskümmend kaheksa vastu, üks erapoolt vastu võetud. kolm, üks, üks poolt, vastu, erapooletult vastu võetud. viis, kolm, üks, üks. et see on siin minu lehel, esimesel lehel ja ja siis ka vaadake, kes seda muudatust äh, taotles. nii et kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, kolm, üks, kolm poolt, vastu erapooletud. ma arvan, et vastu võetud, aga kontrollime. ja hääletus on lõppenud. üks sotsialist on üle. ainult üks või? <laughs> It's okay. Angenommen mit vastu võetud kolmkümmend kaks poolt, häält kakskümmend kuus vastu. viis, kolm, üks, kaks poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, kolm, kaks, neli poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, kolm, üks, null poolt. vastu erapooletud vastu võetud. viis, kaks, kuus, kuus poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. viis, kolm, kaks, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, kaks, üheksa, null poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, kaks, viis, kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. viis, kaks, viis, üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, kaks, viis, seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, kaks, viis, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, kaks, kuus, seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viis, kaks, kuus, kaks poolt, vastu, erapooletult tagasi lükatud. palun, kuidas? Te tõsiselt ei mõtle? ja nüüd plokis hääletus viis kolm kolm neli kuni viis kolm kolm üheksa. kes on poolt? vastu, erapooletult vastu võetud. viis kaks viis kuus poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, kolm, kolm, kolm, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, kaks, kuus, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, kolm, kolm, kolm, null poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üks poolt vastu, erapooletult vastu võetud. kompromiss kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, kaks, kuus, üheksa. viis, kaks, kuus, üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja kas me saame viis, kaks, viis, kaks kuni viis, kaks, seitse, null koos hääletada? plokis hääletada. niisiis viis, kaks, viis, kaks kuni viis, kaks, seitse, null koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd viis, kolm, kolm, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, kaks, seitse, üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, kaks, seitse, kaks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis, kaks, kuus, null poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis, kolm, kaks, üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis, kaks, seitse, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis, kolm, kolm, üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, kolm, kaks, seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, kolm, kaks, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, kaks, kaheksa, kolm, suulise muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. plokis hääletus viis, kolm, neli, null, neli, üks kuni, kuni suuline muudatusettepanek kaks. kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? vastu võetud? viis, kaks, seitse, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, kolm, null, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viis, kaks, kaheksa, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, kaks, kaheksa, seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, kaks, kuus, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, kaks, kuus, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, kolm, null, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis, kaks, kaheksa, üheksa ja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 vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud. viis, kaks, seitse, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, kaks, seitse, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, kaks, kaheksa, null ja viis, kolm, kaks, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, kaks, üheksa, üheksa ja suuline muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja ma sooviksin järgmise muudatusettepaneku kohta ähm, lühikese märkuse teha. niisiis, siin on tegu personaliküsimusega välisteenistuses, kus ähm, meil seni ei ole päris äh, tasakaalus äh, euroametnike ja liikmesriikide äh, lähetatud esindajate äh, osas ja täna hommikul proua Mogheriniga ma ka telefonitsi rääkisin sellest ja ta kirjutas sulle kohta ka kirja. ja äh, enam või vähem ta annab meile õiguse, et tõepoolest selle jagunemise puhul eelkõige just juhatuse post-, ametikohtadel ja tippametikohtadel delegatsioonides on selline ebatasakaal olemas ja ja ta on nõus meiega seda küsimust ka järgnevatel päevadel arutama, enne kui me seda eelarve küsimust arutama hakkame, nii et me saaksime leida ka selles osas lahenduses ja ja see tähendab, et võib-olla mõningad äh, laiendused ei, mm, aset ei leia ja ma arvan, et see on hea areng ja seetõttu ma paluksin, et äh, te siis äh, positiivselt hääletaksite, et me saaksime järgnevates läbirääkimistes konstruktiivse lahenduseni jõuda, palun. kahjuks ei kuule kommentaari põrandalt. niisiis, nagu te teate, ma kunagi sellist muudatusettepanekut ei teeks, nii et me peaksime, me peame ka vaatama, et peakorterites, milline on juhatuse postitel äh, ametnike jagunemine, et, et meil on seal liiga palju liikmesriikide esindajad võrreldes Euroopa Liidu ametnikega ja meil on siin selge eeskiri, reeglid äh, läbi räägitud selles osas, et kui palju tuleb personaliliikmeid ähm, Euroopa Liidu ametitest ja kui palju tuleb neid eh, liikmesriikidest ja, ja samas selline ebatasakaal on ikkagi veel olemas. teatas mõttes on see loogiline, sellepärast et välisteenistus on alles viis aastat vana aga samas meil on tegu kohustusega, mis on vastavas resolutsioonis olemas ja ja proua Magherini peab selle küsimuse ka lahendama. nii et see läheks õiges suunas. Propose härra esimees, ma teeksin ettepaneku, et ma küll toetan seda muudatusettepanekut, aga ma sooviksin saada detailset infot selle küsimuse kohta või mingi lähitulevikus. me võime ka proua Mogherini kirja laiali jagada, kus kõik detailid on ka olemas, nii et me saime selle alles täna hommikul et võib-olla siis täna päeva jooksul saate siia, meil on ka koopiaid sellest kirjast, kui te soovite seda kirja näha. nii et see on Gutierrez Broki Verhofstadti ühine äh, muudatusettepanek. Rootsan. Thank you, Chair. The problem is also that suur tänu probleem on ka selles, härra esimees, et institutsioonide sees on meil ka eh, tasakaalust vajaka Euroopa Liidu institutsioonide sees ja seega me peaksime ka sellele mõtlema. ja see õõnestab Kesk- ja Ida-Euroopa riikide positsioone, uute liikmesriikide positsioone. ka sellega tegeleme me praegu. jah kontrollisime, vaatasime ja tean ainult oma koduriigi kohta, et meil, meie tuleme selles asjas väga halvasti välja tegelikult. aga ma arvan, et äh, see äh, ei ole tegelikult nii oluline küsimus. Äh, niisiis, me niikuinii kavatseme siis Kotjeri Verhofstadtiga sügisel veel ühe ülevaate teha selle kohta, mis puudutab äh, kokkuleppeid välisteenistuse kohta, nii et äh, selline kokkulepe oli olemas ja kindlasti, ja kindlasti me saame selle küsimuse veel kord läbi vaadata. proua Kanjeti. <laughs> Ah, hääletame, kes siis toetab seda muudatusettepanekut? erapooletud? vastu? vastu võetud ja nüüd muudatusettepanek. viis, kolm, neli, üheksa, viis, kaks plokis hääletus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, kaks, üheksa, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja see oligi vist kõik. suur tänu proua Tšillile. ma arvan, et tegu on tõesti suurepäraselt tehtud tööga raportööri poolt. et me siin nii kiiresti suuremate komplikatsioonideta selle hääletusega lõpuni jõudsime. ja nüüd on meil raporti projekt. proua, kõigepealt proua Lösingilt kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nüüd kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud. Mm. Again one socialist too much jällegi on üks äh, sotsiaaldemokraat üle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 osade kaupa hääletus, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd elektrooniline hääletus kogu dokumendi osas. hääletus on lõppenud Die, das ist mit 50. viiskümmend poolt, kuus vastu, viis erapooletut äh, on see vastu võetud ja õnnitlused proua raportöörile ja palju edu, palju edu läbirääkimisteks järgnevatel nädalatel eelarvekomisjoniga. Läheme edasi, korrapunkt number seitse ja räägime siis meie visiidist Türki. Need, keda hüvitab ainult raha ja mitte asja sisuline pool, minge nüüd saalist välja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 pärast selle suve sündmuseid otsustasime me kiireloomuliselt ja eriti arvestades äh, pärast riigipöörde katset Türgis Türgi välisministri kutsel Türgis, nimelt Kati Piiri ja mina, äh, president Schulzi toetusel. käisime siis Türgis eelmisel nädalal. olukorra, olukord on Türgis halvenenud. Türgis valitses äh, rahutus, president Putin ja Erdogan äh, on küll olnud areenil, aga rahutus tunti selle üle, et äh, läänest ei olnud keegi käinud ja et me ei reageerinud riigipöörde puhul ka õigesti, aga loomulikult on sellega seotud ka pagulasprobleem, viisavabastusküsimused ja nii edasi, ja kujunes välja siis äh, kakofoonia, kui kasutada siin kreekakeelseid äh, sõnu. nimelt äh, täielik kakofoonia mõlemalt poolt äh, mis eh, ei eh, aidanud olukorra parandamisele kindlasti kaasa. meie visiit, eh, tuleb öelda, oli väga positiivne, väga avameelsed olid arutelud ka kriitilistes küsimustes, aga samas oli see visiit ka konstruktiivset laadi. me ütlesime selgelt välja, et arengud enne riigipöörde katset et äh, selles osas, mis puudutas inimvabadusi ja sõnavabadust, ei olnud meie jaoks vastuvõetavad ja et äh, kõik äh, enne Butši toimuv eemaldas Türgit Euroopa Liidust ja me ütlesime, et täiesti selgelt välja, et me oleme aga ka selle riigi pöörde vastu. ja et me oleme rahul sellega, et äh, kõik neli erakonda parlamendis olid selle putši vastu ja on selle riigipöördekatse vastu. kõik demokraatlikult äh, valitud äh, erakonnad on võtnud sõna selle sõjaväelise putši vastu. me pidasime läbirääkimisi peaminister Ildiriniga, paljude ministritega, sealhulgas välisministri ja Euroopa asjade ministriga, kohtusime siseministriga samuti. ja minu jaoks veel natukene arusaamatu kahe, nelja silma kohtumine toimus ka õigusministriga. ja Ismail Karamaniga olid meil samuti väga pikad arutelud, tegemist on siis parlamendi spiikriga, aga kohtusime ka erakondade esindajatega, HDP eh, eh, kui ka kodanikuühiskonna esindajatega alles kohapeal sai minule täiesti selgeks see, et Türgi elas läbi täieliku šoki. kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast või mis iganes hetkest äh, oli juba äh, näiteid selle kohta, et midagi on liikumises ja äh, Te olite isegi äh, näinud äh, seda, et ähm, et mõningad asjad olid seal äh, segased ja tuleb tunnistada, et pärast kohal käimist seal näen ma nüüd isegi mõningaid asju teistmoodi kui enne seda visiiti aastate jooksul, aastakümnete jooksul kujunes seal välja nii-öelda salagrupp, ja kes ähm, levis läbi terve linna, nende juured ulatusid ähm, nii valitsussektoritesse kui ka sõjaväelistesse sektoritesse. ja see grupp äh, on, oli palju suurem, kui esialgu arvati Gülen'i liikumine koolitasid Eh, inimesi lihtsalt välja noortest peale ja kujunes see välja selliseks vennaskonnaks aastate jooksul, aastakümnete jooksul, mis tegi väga tihedat koostööd. Güleni eh, liikumine on veendunud, et šariaat peaks kehtima terves riigis. Eh, ka seda me peame mõistma, et see nende eesmärk on. parlamendis Äh, neli-viis raketti äh, lasta välja parlamendihoonest. ja sihtisid sihtmärke kolm-neli meetrit eemal. kui äh, parlamendi poole saadetud raketid oleksid äh, oma sihtpunkti jõudnud, oleks sada kakskümmend viis saadikut hukkunud äh, selles rünnakus äh, mõelgem sellele kui sada kakskümmend viis meie saadikut istuks parlamendisaalis siin parlamendis, see ei ole küll väga tõenäoline, aga teinekord meid on seal nii palju. ja kui näiteks äh, vastassaalis äh, lahvataks pomm, kujutage ette, siis, siis me ei peaks ilmselt asja ka naljaks või kujutage ette, et Prantsuses äh, parlamendisaadikus või, või mujal juhtuks samasugune asi ja selle taga oleks äh, sinu enda sõjavägi lennukite, helikopteritega. ja kui asjad oleksid läinud äh, äh, nii, nagu äh, Butši taga olevad inimesed tahtsid, oleks rünnak toimunud ka presidendi suveresidentsis ta küll ise ei olnud kohal äh, seal, kuid äh, lähikonnas äh, ja risk oli suur. ja president lahkus sellest piirkonnast Ankarasse õhtul, sellepärast et lihtsalt ei, ei olnud teada, milline on olukord. tegemist on siis situatsiooniga, kus paralleelselt riigiga on välja kujunenud teised struktuurid me ei tohiks unustada ka seda, et äh, osa valitsusest Türgis täna lihtsalt ei ole enam äh, äh, koostöövõimeline, sest et tegelikult on kokku varisenud pool riigistruktuuridest, kuid samas ütlesime me ka selgelt, et väga kiiresti vahistati inimesi, lasti inimesi lahti, kuid eh, inimeste üle tuleb ehm, õiguspäraselt kohtud, kohust pidada, kohut pidada. ja Euroopa Liidu esindaja Ankaras ütles väga selgelt, et need protsessid, mis nende inimeste üle peetakse, peavad eh, toimuma Euroopa Nõukogu vaatlusmissiooni all. Eh, vaatame, mismoodi see hakkab siis välja nägema jah, erakonnad äh, on võtnud äh, sõna Butši vastu, aga HDP äh, ka ei räägita läbi ja meie meelest on see vale. meie arvame, et ka HDP, kes on sõna võtnud selgelt Butši vastu, tuleks kaasata läbirääkimistesse, see oli meie seisukoht, meie nõu no ja meie meelest oleks see võimalus äh, lõhesid ületada riigis ähm, jah, üks lõhe Güleniga, teisest poolt on lõhe meil aga Türgi puhul ka kurdide küsimuses. rõhusime sellele, et rahuprotsess kurdidega, mis kahe tuhande viieteistkümnenda aasta kevadeni äh, läks päris hästi kuid mis pärast valimisi, mis enne valimisi peatus taktikalistel põhjustel, see tuleks nüüd äh, uuesti üles soojendada. see on väga oluline Türgi jaoks, et need rahuläbirääkimised jätkuksid ja me tahame, et HDP äh, täidaks äh, samuti silla rolli nüüd loomulikult on olukord välja kujunenud äh, selliseks täna, nagu see on terroriaktide pärast, mille taga on nii Daesh kui ka PKK, terrorirünnakud tsiviilisikute vastu. ja need rünnakud ei ole siis nüüd viimastel nädalatel olnud enam riigiinstitutsioonide vastu, vaid inimeste vastu, tavakodanike vastu ja loomulikult see teeb olukorra Türgis veelgi raskemaks äh, et seda rahuprotsessi nüüd äh, uuesti käivitada, ähm, selleks peaksid olud olema paremad. PKK on ju Euroopa Liidu poolt ka kuulutatud terrorirühmituseks ja me peame selle juurde jääma. me teeme, me toetame koostööd HDP, mitte PKK-ga, PKK on terroriorganisatsioon ja, ja siin äh, oleks väga oluline äh, praegused lõhed ületada ja, ja loomulikult on see kõik äh, Süüria kontekstis. me käisime Türgis enne, kui Türki läks järgmisel päeval Paide ähm, ja Barassani Iraagi äh, kes samuti rääkis sõjalisest aktsioonist meie oleme seisukohas, et, äh, seisukohal, et lõpuks ometi on äh, selgus majas ja see on vähemalt positiivne ja, ja Türgi peab nüüd selgelt astuma kriisise vastu ja need on, see on hea uudis. teine asi on aga see, et äh, loomulikult on sellega kõigega seotud veel üks asi, nimelt Süüria kurdid. et nende positsioonid ei parane Süüria ja Türgi vahel on neljasaja kilomeetrine joon, piir iseenesest on kuus-seitsesada kilomeetrit, mis ja see nelisada kilomeetrit piirist on siis kur-, kurdide kätes ja ja kokkulepe on äh, tegelikult olnud kurdide valitsusega, et nad ei lähe Eufratist lääne poolde, aga praegu on tegelikult kurdid olukorda ära kasutanud. ja see tähendab seda, et Süüria ja Türgi vaheline piir äh, ongi siis täiesti kurdide kätes ja sellel oleks omad tagajärjed me peame tunnistama seda, et kurdid on asunud nüüd äh, piirkondadesse, mis ei ole kurdide piirkonnad, vaid araablaste piirkonnad ja, ja kohalikele inimestele see loomulikult ei meeldi, et kurdid ne-, nende üle võimu võtavad. ja äh, loomulikult on see nende kohalike inimeste jaoks raske. ja täna hommikul Äh, kuulsin, et ameeriklased on selliseid arenguid äh, ähm, tervitanud, et kurdid on nüüd hakanud tagasi tõmbama äh, ja et minu meelest on ka see õige, et tür-, kurdid tõmbuvad tagasi oma territooriumitele, et nad ei lähe Eufratist lääne poole. sellisele laienemisele peab olema piir Süüria kurdid on olnud äh, väga kasulikud ISISe vastases võitluses. aga arvestades terrorirünnakuid ja teinekord üsna arusaamatuid seisukohti, mille on võtnud Türgi Süüria sõjas, et selles osas ilmselt äh, praegune selguse majja löömine on positiivne areng ja Türgi ja Venemaa äh, suhteid ei tohi äh, unustada. Assaadi osas Türgi ja Venemaa on olnud siin äh, täiesti risti vastupidistel seisukohtadel. nii et need arengud on olulised. Türgi, arvestades praegust haprat olukorda, nähakse, näha, näeme me seda, et soov on liikuda Euroopa suunas Äh, aga liikmelisuse küsimused meie läbirääkimistel ei olnud äh, jutuks, aga selge on see, et Türgi mõistab, et äh, majanduslik areng on võimalik ainult läbi Euroopa Liidu. ja arutelud ilmselt Putiniga ei olnud väga edukad. jah, turiste võib-olla tuleb Venemaalt, aga näiteks põllumajandustooted Türgist Venemaa poole ei liigu, sellepärast et Venemaa on otsustanud ennast ise ära toita ja Erdogani populaarsus äh, Türgis äh, tegelikult äh, rajaneb just nimelt sellele, et viimased kümme aastat on olnud majanduslikult Türgi jaoks väga edukad. uus välisminister, kes oli endine infrastruktuuriminister, Ehm, me näeme, kuidas äh, tema viimase kümnendi aasta jooksul Türgi üles ehitas näiteks Istanbuli äh, lennujaam, äh, Türgi lennuliin, Türgi võtab kaasaegset kuju ja Kati Piiril ja minul oli võimalus peaaegu kaks tundi temaga läbirääkimisi pidada ja mitte ainult rääkida ametiasjadest, vaid rääkisime ka sügavamatest, laiematest teemadest ja ma pean tunnistama, et see mees äh, tõusis minu silmis. ta on selgelt äh, veendunud, et ainult läbi tolliliidu, ainult läbi Euroopa Liiduga suhete ja ärgem unustage, et kaks kolmandikku välisinvesteeringutest Türki tuleb Euroopa Liidust. seitseteist miljardit eurot investeerime me kaubavahetuses Türki ja ta mõistab, et äh, majanduslik äh, areng saab jätkuda ainult koostöös Euroopa Liiduga. seda kõike arvestades, äh, tunnetades seda õhustikku, arvestades seda, mida me seal kuulsime ja nägime, ja arvestades siis seda riigipöörde katse järgset perioodi, ei jäänud mulle muljet, et leiab Türgis aset mingisugune äh, väljapressimine Euroopalt. mina olen seisukohal, et äh, me peame vaatama seda, kuidas me räägime türklast, äh, Türgi suunas. kui me oma tooni natukene muudaksime, siis me ilmselt suuksime paljuski olukorda parandada, me peaksime palju mõistlikumalt lähenema Türgi teemale. Türgi jah, me oleme teda pidevalt kritiseerinud, teeme seda ka tulevikus, kui on vaja kritiseerida ja Kati Piiri äh, vastustas ka teatud survet tema järgmise raporti osas, me oleme selgelt veendunud, et tegelikult kõike seda kriitikat arvestades ja nii edasi, peavad meie suhted Türgiga olema head. kui me vaatame geostrateegilisi huve, siis äh, Türgi on meie jaoks oluline, on oluline, et Türgi oleks meiega ühes paadis, mitte kellegi teisega paadis, me ei räägi siin absoluutselt liikmelisusest, sellel ei ole sellega mitte, mitte mingisugust pistmist, kuid seda me ei tohiks silmist kaotada. et äh, parem on, äh, et nad on meie poolel. ja mitte keegi ei rääkinud ka sellest, et tuleks see pagulaskokkulepe tühistada minule jäi mulje, võib-olla Kati ei ole nõus, aga minule jäi mulje, et Türgi kavatseb küll sellest pagulaskokkuleppest praegu kinni pidada. üks punkt neile muidugi ei meeldi, neile ei meeldi see, et me ütleme, et äh, kuus miljardit eurot ei tohi minna Türgi e riigieelarve läbi, vaid me ütleme, et see raha läheb läbi rahvusvaheliste organisatsioonide, et raha jõuaks konkreetselt äh, pagulasteni. jaa, aga loomulikult teistmoodi me seda ka teha ei saakski ja suur osa rahast on juba kohale jõudnud. ja me oleme täiesti nõus sellega, mida ütlesid meie Türgi partnerid, et äh, tuleb äh, loomulikult koolitada neid miljoneid pagulasi, kes äh, on Türgis, kui koolilapsed ei saa käia koolis, siis lihtsalt kasvavad nendest järgmine põlvkond terroriste ja seega need kavad, see Türgi pagulaste Türgiga seotud pagulaste kokkulepe tühistada ja jällegi piirid äh, üles ehitada on täielik jama. loomulikult me peame oma piire kindlustama, aga on täiesti selge see, et äh, et me peame võitlema teisel pool kalda, sellepärast et inimesed üldse ei hakkaks tulema üle vee sellel nädalal me lugesime, kui palju inimesi on Vahemerel hukkunud, aga mitte enam Türgi ja, ja Euroopa Liidu vahel, vaid teistes Vahemere piirkondades. ja kui te arvate, et et Kreeka peaks kõik need inimesed vastu võtma, no toome nad siis Saksamaale ka, Uusedomi ja ma ei tea kuhu, ehitame need laagrid ka. ja täiesti selge on see, et me peame võitlema nende asjadega äh, teisel pool. mina olen veendunud, et me ei saa Kreekast lasta kujuneda pagulaslaagrit ja seega me peame Türgiga tegema koostööd selles küsimuses Türgid on väga selgelt välja öelnud, et viisavabastus on osa sellest kokkuleppest keegi ei öelnud, et näiteks, ma ei tea, järgmisel nädalal või esimesel oktoobril peaks kehtima, aga see on üks nendest punktidest, mis on kokkuleppes sees üle kahekümne punkti nõudmiste osas äh, on Türgi juba Euroopa Liidu nõudmised täitnud, äh, neli-viis punkti äh, on veel lahtised ja loomulikult pärast riigipööret on olnud väga raske olnud Türgil ka neid punkte olnud täita, aga tegevuskava on ju paigas ja iga, ja selge on see, et Türgi tahab ka nendes lahtistes küsimustes jõuda äh, Äh, lõpliku kokkuleppeni. ja meie peaksime konstruktiivselt, ma arvan, nendega läbirääkimisi pidama. meil on peaaegu kaks äh, kuud aega läbirääkimisteks ja enne, kui läbirääkimiste tulemusi ei ole näha, ei muretse ma ka selle pärast, milline saab minu arvamus olema, vaid minu arvamus saab kujuneda ainult vastavalt nende läbirääkimiste kulule. ja ma teeksin veel ühe lõppmärkuse, Türgi ei ole täna äh, olukorras, kus äh, temast võiks saada Euroopa Liidu liikmesriik Äh, Türgi on aga meie jaoks väga oluline, ka pagulaste huvides on see pagulaskokkulepe väga tähtis. Äh, Iraak, äh, Süüria sõda, ilma Türgita me ei saa seda sõda lõpetada. Türgis on miljonid pagulased ja kui me näeme, et viimasel ajal ei ole toimunud suuri arenguid nende sõdade lõpetamise teel ja seega on väga tähtis, et Euroopa Liit teeks koostööd Türgiga, see on meie mõlema huvides, ka pagulaste huvides ja need äh, läbirääkimised peavad jätkuma järgmisena sõna Kati Piiril. Um, suur tänu, ma arvan, et te juba maalisite päris äh, täpse pildi meie visiidist eelmisel nädalal Türki. aga veel paar täpsustust selle kohta, mis, mis oli oluline viimase paari kuu jooksul. muide, meie visiidi puhul oli oluline ka see, et me tahtsime juba esimesel välisasjade komisjoni koosolekul teha teile teatavaks mm, meie visiidi tulemused ja me kõnelesime mitte ainult valitsusametnikega, me kõnelesime opositsiooniparteidega, inimõiguste organisatsioonidega, ajakirjanikega, kes on surve all, kes olid varem surve all ja viieteistkümnenda juuli riigipöördekatse tõttu on jätkuvalt surve all ja tegelikult me võib-olla alahindasime nende mõju Türgi ühiskonnale, see oli minu isiklik äh, järeldus siis, äh, kui me külastasime CNN Türgit, äh, kui me kõnelesime erinevate ajakirjanikega, kohtusime parlamendis inimestega, kui me nägime, et parlament oli saanud kolm pommitabamust riigipöörde ööl ja tegelikult Äh, oli huvitav näha, kuidas riigipöördekatse järgse olukorraga toime tuldi. samas ei tohi ära unustada, milline äh, trauma see oli kogu Türgi ühiskonnale, see, mis toimus nimetatud ööl. Äh, riigipööre oleks jõudnud lõpule vastaval ööl kell kolm hommikul ja olukord oleks palju äh, teistsugusem olnud, kui meie oleksime sinna jõudnud peale seda riigipööret. kümned tuhanded inimesed, ametnikud vahistati, kõigepealt äh, just küll ENI toetajad, aga ajakirjanikud ja akadeemikud ka. Äh, paljud neist ei olnud mitte mingil juhul seotud selle riigipöördega, aga nad on ikka veel vahi all ja seda on, küsimust on ka Erdoganile esitatud, miks see on nii, see puudutab mitte ainult parlamenti, vaid ka opositsiooniparteisid ja meie tõstatasime need küsimused ka kohtumistel inimõiguste organisatsioonidega. kõigil kohtumistel rõhutasime me, et tuleb austada inimõigusi ja seda ka peale riigipöördekatset. muidugi äh, probleemiks on ligipääs äh, juristidele, advokaatidele äh, tegemist on erakorralise olukorraga ja viiel esimesel päeval selle tõttu ei olnudki ligipääsu äh, advokaatidele nendel, kes olid kinni peetud. ja nüüd äh, kas nendel inimestel tekib üldse ligipääs advokaadile, enne kui koht, äh, nad kohtusse lähevad. siis oli muidugi ka küsimus väärkohtlemise ja piinamiste kohta, mille tõstatas Amnesty International. kohtumised, äh, kohtusime siseministriga, tema ütles, et seda pole juhtunud. muidugi äh, riigipöörde, äh, pöörde öösel oli inimeste vahistamisel vägivalda kasutatud, aga Türgi on Euroopa Nõukogu liige ja seetõttu on ka ähm, piinamise vastas, vastastel ametnikel nõukogust võimalik ligi pääseda ehm, Türgi vanglatele, samuti on ligipääs inimõiguslastel ja ehm, tõesti ehm, olukord on palju muutunud võrreldes kahekümne aasta tagusega, kui piinamine oli täiesti tavaline. ja nüüd me tõstatasime küsimused et äh, mitte ükski valitsusametnik äh, ei rääkinud meile sellest, mida nemad arvavad surmanuhtluse taastamisest. see on äh, väga tähtis küsimus, vaatamata nendele tohututele sõnavõttudele suve jooksul ei saanud me selget vastust surmanuhtluse kohta. Türgi rõhutas parlamenti seisukohta, nad olid äh, teadlikud sellest, et see kõigile seitsmekümne kahele eesmärgile tuleb jõuda. Äh, äh, kui soovitakse ühineda Euroopa Liiduga, oodatakse muidugi suurt, suuri edusamme, kõige olulisem on terrorismivastase võitluse seadus praegusel hetkel valitsusametnikud mõistavad, et tuleb läbi viia muudatusi on vaja arutada veel viisa liberaliseerimist ja nüüd äh, esimees Brock juba ütles, et meie arvamus oli selge. HDP äh, oli osaline ähm, sest koalitsioonis, kes proovis äh, riigipööret läbi viia ja nad on, nad ei, olid vastu, äh, olid selles koalitsioonis, mis oli vastu riigipöördele. Äh, nüüd tuleb koostööd teha kõige suurema opositsioonipartei CHP eesmärk ütles, et põhiküsimus praegu on kohtuvõimu sõltumatuse tagamine ja samuti äh, toodi esile see, et ähm, äh, nii meie kui ka meie partnerite seas Türgi poolel ei ole neid küsimusi veel arutatud ja loodame, et meie partneritega on võimalik kõnelustele edasi minna. nüüd edasi. meie visiiti muidugi hinnati mitte ainult valitsuse, vaid ka opositsiooniparteide ja vabaühenduste poolt Äh, ja äh, kui me ka äh, tunnistame nüüd, et viisteist juuli oli riigipöörde katse Türgi demokraatia vastu, siis ikkagi on tähtis jälgida, kuidas valitsus tuleb selle riigipöörde järgse olukorraga toime, kas austatakse demokraatiat, me ei tea, milline tulemus on, me ei oska seda ennustada, kuid jälgime tähelepanelikult lähikuudel mis edasi hakkab toimuma ja ma arvan, et praegu oli meie poolt tehtud esimene žest äh, algatamaks dialoogi ja jälgime loomulikult järgmistel nädalatel, mis Türgis toimuma hakkab. ma usun, et kindlasti teistel on, äh, kolleegidel on ka küsimusi ja minul ja härra esimehel on nüüd hea võimalus vastata neile. tänan. Äh, suur aitäh, härra esimees, ütleb härra Preeda esimees räägib ilma mikrofonita. Could we agree that uh, the coordinators have two minutes and the other koordinaatoritel on kaks minutit, teistel üks või poolteist minutit, need on meie sõnavõtureeglid. okei okay., Mr Priil, two minutes. Merci infiniment, president. suur aitäh. Äh, aitäh Kadi Piirile tema sõnavõtu eest ma muidugi alustaksin sellest, et riigipöörle katse oli täiesti vastuvõetamatu ja samuti vastuvõetamatu see, et äh, nüüd hakati karistama äh, ühiskonnaliikmeid, äh, näiteks kohtunikke, ülikooli õppejõude, kirjanikke, kes on nüüd tembeldatud lausa vaenlaseks nüüd peab ütlema, et paljud ringkonnad üldse ei toeta külenismi, ei ole väljendanud oma poliitilisi seisukohti, aga ikkagi eh, tavakodanikke on hakatud nüüd tembeldama vaenlaseks, riigi vaenlaseks. see on vastuvõetamatu see praeguses eh, vaba ühiskonna eh, loogikas see võeti kinni isegi üks rumeenlane, keda süüdistati külenismis ja osalemises riigipöördes, näete. see, selline olukord on vastuvõetamatu. kiirelt tuleb nüüd esitada küsimus ka, et kuidas võidelda terrorismiga. ega Ankara arvates ei ole mitte ainult PKK terroristid, vaid ka öö, äh, külenistid on terroristid. nüüd tuleb seda täpsustada vastasel korral lihtsalt eh, ei saa lahendada viisarežiimi liberaliseerimise küsimuse ja nüüd eh, eh, sõlmitud kokkulepet tuleb täita, Türgi peab täht-tähelt jälg-, järgima seda, mida ta on lubanud. ja ma olen praegu mures eriti Süüria pärast just kurdide pärast, kes on sattunud konflikti sunnide, sunniitide ja šiitide vahel. tänan. suur tänu, härra Howitt, palun. ma kõnelen väga lühidalt, sest Läti Piiri kõneles juba ka meie fraktsiooni nimel, ma tahan ühe minutiga kolm asja öelda. kõigepealt parlamendi eelmise nädala missioon oli väga edukas ma äh, lugesin äh, raporteid, kuulsin praegu teie ülevaadet, see andis mulle hea ettekujutuse sellest, mis Türgis toimub. teiseks äh, kommentaarid riigipöörde katse toimumise ajal olid ka väga olulised ja meie peame ütlema, et me ei saa kõik kõiki valitsuse samme toetada peale seda katset, seda tuleb ka täiesti selgelt öelda. me respekteerime valitsust, valitsuse ülesandeid, aga praegu on siiski oht, et äh, seda vastuseisu riigipöördele äh, tõlgendatakse valesti. ütlesin Rahvapartei sõpradele kakskümmend kolm ja kakskümmend neli peatükki, et nüüd tehakse ettepanek, et need uuesti avada. ma ei tea, äh, arutame seda kõigepealt. meie siin parlamendis oleme ka ummikusse jooksnud, aga seda ei tohiks niimoodi võtta. tahaksime, et me ühtselt avaldaksime survet Türgile ja nüüd külenismist kolm-neli aastat tagasi me olime kõik teadlikud sellest, aga keegi ei rääkinud sellest. ja nad isegi käisid siin, need külenistid, aga me ei tohiks vältida kriitikat külenismi suunas. peame rääkima nende rollist ja peame olema väga ettevaatlikud ja ma nõustun täiesti meie esimehe seisukohaga, me peame Äh, selgelt nõudma rahuprotsessi, äh, väga raske humanitaarkriis tuleb ületada, sellest tuleb väljuda ja me ei peaks siin mingisuguseid vanu dokumente jälle välja urgitsema, vaid vaatama seda, mis praegusel hetkel koha peal toimub, toetame demokraatiat ja rahu. härra Tänak, palun härra esimees, väga kurb on, et juba aastaid äh, on äh, Euroopa Liidu liikmesriikide pealinnades olnud suur dilemma, kuidas Erdogani juhitud Türgisse suhtuda. asi on selles, et äh, Türgi praegune valitsus, PKK ja ISIS, nad on kõik omamoodi terroristid, kui me vaatame, mis toimub Iraagis ja Süürias. Äh, tahaksin siin rääkida ka Saksa valitsuse avatud poliitikast Süüria põgenike suhtes, see kõik on muutnud olukorra veelgi keerulisemaks, kuidas nüüd Türgile avaldada survet? me sõltume täiesti Türgist rändevoogude piiramisel äh, kogu see Türgi temaatika on muutunud olnud äh, ka Brexiti referendumi teemaks ja meie riigis tegelikult äh, kõik eriti ei muretsenudki, aga mina siiski olen mures olnud juba aastaid meie valitsuse poliitika pärast Türgi suunas. me ei tohi alahinnata Türgi tähtsust, eriti äh, seoses selle kokkuleppega, mille ta sõlmis Merkeliga, aga nüüd tuleb hukka mõista, Türgi äh, sõja välikumise Süüria territooriumile, eriti võitluses kurdide vastu. Äh, nad on ju muidugi ISISe vastu võidelnud ja kurdid on võidelnud ISISe vastu, kui tähtis on ka Iraani äh, ohjamine ja tuleb arvestada ka sellega, et Türgi on NATO liige ja pärast Brexitit muutub näiteks meie äh, erakonna ja minu äh, partei ja minu valitsuse jaoks äh, see veelgi olulisemaks. kuidas tagada meie kontinendil rahu? nüüd äh, toimus täiesti vastuvõetamatu sõjalise riigipöörde katse, kuid minu arvates on reageering sellele olnud ebaproportsionaalne. on vahistatud inimesi täiesti põhjuseta, on toodud eh, ettekäändeks see, et riik on vaja külenismist puhastada. mina arvan, et Türgi äh, tegelikult on liikunud Euroopa ühistest äh, väärtustest eemaldunud, ta on rääkinud nüüd taas äh, sellest, et surmanuhtlus tuleb taas kehtestada, äh, ka riigipöörde lahendamine ei ole äh, vastuvõetav ja nüüd ma ütleks isegi, et meil on siin teatud paralleele võimalik tõmmata Türgi ja veel teiste juhtide vahel, kes meie ühiseid väärtusi ei jaga. nii nagu ma aru saan, siis äh, üks asi on riigipööre, ma ei tea, mis riigipöörde kavatsen Merkeliga ühistada, aga no ma püüan aru saada. järgmine kõneleja, palun. suur aitäh proua Piirile. nüüd küsib härra Van Valen. kas Euroopa ei ole reageerinud liiga hilja sellele riigipöördekatsele. meie minister ja paljud teised on ka öelnud, et et me olime riigipöördekatse vastu, aga kuidas see teiselt poolt paistab? tegelikult äh, Äh, oli see riigipööre ka niisugune õnnetukene, see oli nagu sarnane lausa kunagise Gorbatšovi vastase riigipöördega. kui me mõtleme Atatürgi taustaga inimestele, siis nad tegelikult ju toetavad praegu Güleni ja kuidas see nii on läinud? kes vast-, oskab vastata? Güleni ja Erdogan olid ju kunagi väga head sõbrad ja kui tõesti need süüdistused on õiged, et Güleni inimesed olid armees ja valitsuses ja Erdogan oli omal ajal nad ise valitsusse määranud, siis ähm, leiame ka vastused siseasjadele. mina olen pärit Hollandist. meil toimusid üsna suured Türgi päritolu inimeste demonstratsioonid. ühelt poolt äh, demonstreerisid need, kes olid küljeni poolt, teised, kes vastu. Äh, ja äh, räägitakse, et osa koole, osasid koole haldavad külenistid, sealt võeti lausa lapsed ära, me ei tea, kas on nii või ei ole. Prantsusmaal ja Hollandis ollakse valitsusringkondades mures ja me ei taha, et probleemid jätkuksid ja nüüd äh, äh, mis, mis, kuidas me siis dialoogi peame? muidugi me tahaksime äh, koostööd teha Türgiga ja mõnikord võib-olla äh, tuleb ka arvestada sellega, et alati ei pea nii kõvahäälselt seda kuulutama, see oleks ehk hea ka Türgile. tänan. E, järgmine kõneleja, palun. E, suur tänu, aitäh proua Piirile e, ja härra esimees teile ülevaate eest missiooni kohta, aga ma pean siiski väljendama oma rahulolematust, et president Schulz korraldas sellise visiidi ilma, et teised parlamendiliikmed ja isegi selle komisjoni liikmed ei olnud teadlikud sellisest visiidist. see ei ole väga demokraatlik viis äh, korraldada missiooni. meie komisjoni liikmed ja ka teised fraktsioonid oleks pidanud teadma, et niisugune missioon toimub. ja nüüd olgem ausad mina arvan, et äh, mõned inimesed olid päris äh, rahul selle äh, riigipöördekatsega, aga ma kuulasin näiteks Ameerika poolt ja seal olid mitmed hääled, mis rääkisid isegi selle riigipöördekatse poolt. nüüd, mida rääkis Erdogan? tema ütles, et tema tahab kindlalt võtta meetmeid peale seda, kui riigipöörde katse läbi kukkus ja nüüd on näha, millised need meetmed on. paljud nendest meetmetest ei ole üldse äh, õigustatud, aga ta samas äh, äh, tahab reageerida, aga tundub, et ta reageerib pigem demokraatlike jõudude vastu. ta äh, on astunud vastu oma kriitikutele parlamendis äh,, on häält tõstnud ka siin Euroopa riikide vastu, vastu ja isegi asepresident Bideni vastu, äh, väites, et, et nad ei ole piisavalt teinud Türgi heaks midagi. meil on seda väga raske vaadata, kui, kui me teame, et me oleme nelikümmend aastat toetanud Türgit. ja raske on vaadata ka seda, et demokraatia tallatakse jalge alla praegu ja nüüd Küprose ja läbirääkimiste kohta tahaksin öelda, kuidas siis nii? et Türgi tahab oma relvajõud jätkuvalt töö, Küprose pinnale jätta ja ei ole valmis arutama demokraatlikku lahendust Küprose jaoks. asjad ei saa niimoodi käia. täiesti traagiline on see, et ainsad jõud, mis islamiriigi vastu astuvad praegu, on sattunud igalt poolt äh,, igasuguste jõudude poolt surve alla ja just pre Türgi presidendi poolt. Sí, gracias, presidente. En castellano. suur tänu, härra esimees, ütleb härra Marekal, ma räägin hispaania keeles kõigepealt sooviksin tänada härra Brocki ja proua Piiri selle info eest, mis te edastasite meile äh, selle reisi kohta ja vestluste kohta. ja et rääkisite meile ka oma seisukohtadest ja arvamustest. ma arvan, et äh, praegu oleks absurdne hakata siin ridade vahelt veel midagi lugema, et mina olen täiesti nõus sellega, mida te rääkisite, aga võib-olla oleks võimalik veel sammukene edasi astuda, et mina usun, et see asi puudutab meid kõiki vägagi vahetult see puudutab inimõiguste rikkumisi, see puudutab ka riigipöördekatset, ka siseriiklikke konflikte, see kõik mõjutab meidki. ja me oleme silmitsi probleemiga, sellepärast et me ei saa lihtsalt kas toetada või olla vastu. siin ei ole häid ja halbu, ka Euroopa Liit ei saa öelda, et ta on lihtsalt tingimuste olukorra ohver, nii et ka meie oleme vastutavad selle eest ja mina olen nõus, härra esimees, sellega, et me ei peaks siin ainult ilusaid sõnu tegema. me ei tohiks ka passiivseks jääda. ja me ei saa siin ka jääda sõltuma otsestest huvidest, mis on seotud ka pagulaskriisiga nii et see ei ole seotud mitte ainult inimõiguste rikkumisega ja see ei ole seotud mitte ainult ka avatud peatükkidega või siis ka ähm, viisa äh, liberaliseerimisega. meil on tegu äh, konfliktiga, millel on nii välis- kui äh, sisepoliitiline mõõde ja ähm, Türgi institutsioonid paistavad edasi arenevad, soovitakse sellist hegemooniat saavutada selles piirkonnas ning ei saa jätkata selliselt nagu enne Euroopa, Euroopa Liit peab selles osas uue strateegia valima. Euroopa ei saa nõustuda sellega, et Türgi on läbi räägitud reeglite vastu tegutsemas Deos. kolleeg Deos. suur tänu, härra esimees tõsi ta on, et äh, Türgi tegeleb väga paljude probleemidega ning see peaks andma meile ka võimaluse äh, mõjutada neid arenguid. ja mõningaid küsimusi tuleks äh, ka selgitada, me oleme kuulnud, mida härra Erdoganil on äh, öelda ja me oleme ka näinud, kui palju inimesi on vahistatud. Türgi on esimene riik, mis varem süstemaatiliselt abistas äh, ja siis ja tegelikult on ka mm, sisenenud Süüriasse ja mõjutab suurel määral ka Süüriat. nii et ainukesed, kes tõesti ISISe vastu võitlesid, olid kurdid ja meie tegelikult oleme jätnud nad lihtsalt Türgi režiimi meelevalda. Türgi endiselt veel saadab ähm, sisserändajaid ähm, Kreekasse, meil on olemas hotspotid Kreekas kuhu saabub väga palju pagulasi, nii et me peame ikkagi survestama ka Türgit, et ta täidaks neid kohustusi, mida ta on võtnud Euroopa Liidu ees. härra esimees ütleb härra Karas, sooviksin tänada härra Brocki selle eest, et te olete kogu suve üritanud seda olukorda selgitada ja olete rääkinud faktidest, olete tegutsenud, nii et sellest on tõesti kasu olnud. ja ma arvan, et ka see äh, reis ja ka see aruanne, mida me täna kuulsime selle reisi kohta, äh, näitas, et kõige olulisem on see, et me teeksime et me ka vaataksime, milline on olukord koha peal ja ka vaataksime, millised on need kohustused, mis on üle võetud, täidetud ja ja kuidas need on kooskõlas ka Euroopa väärtustega ja meil on väga suur probleem sellepärast, et see analüüs, mis meile täna esitati ja mida ka laialt toetatakse, ei vasta mõningat Eh, poliitikute eh, sõnadele ja seisukohtadele meie liikmesriikide valitsustes, nii et oluline on see, et me räägime sellest ka Euroopa Liidu institutsioonidest ja mina kutsun üles, et eh, me kutsuksime siia ka rahvusparlamentide väliskomisjonide esimehed ja liikmed, et me arutaksime ka nendega seda äh, analüüsi ja seda olukorda ja mina kutsuksin üles, et kõik need, kes äh, viimastel nädalatel on Türgis käinud, äh, et me nõukogule ja komisjonile edastaksime ka ühise aruande. teiseks probleemiks on see, et kodanikud ja mõningad ka kasutavad seda ära, et neil on tunne, et et need läbirääkimised tähendavad justkui ähm, äh, Türgi liitumist Euroopa Liiduga. nii et need, need läbirääkimised, need vestlust ei vii automaatselt äh, liitumiseni, nii et see on oluline rõhutada ja kolmas küsimus, Euroopa äh, Ülemkogu ja liit vastutavad vägagi suurel määral selle olukorra eest, sellepärast et nemad on ainsad institutsioonid, kes äh, suudavad äh, kontrollida edasisi meetmeid äh, Türgis ja seetõttu mina toetan seda, et peatükid kakskümmend kolm, kakskümmend neli avataks ja seetõttu me teeksin ka ettepaneku, et Euroopa Nõukogu viiks läbi ka seire võetud meetmete osas ja oluline on ka see, et, et Euroopa võtaks üle oma vastutuse, arvestaks ähm, olemasolevate faktidega. ja kui me neid küsimusi arutame nii Euroopa Liidus kui ka liikmesriikides, siis me saame ka oma panuse osutada ja see ei tähenda, seda, et äh, riigipöörde katse äh, hukkamõistmine oleks justkui ähm, kõikide vastavate meetmete mm, aktsepteerimine, ei, kõik need äh, meetmed, mida võetakse, need peavad ikkagi olema kooskõlas meie väärtustega. aitäh härra Kärasele, nüüd meil on vähe aega, et palun ähm, üks minut igaühele, vastasel korral me jõuame päevakorraga lõpuni. ja nüüd Anna Komes kes on kuulus selle poolest, et ta suudab kõik asjad ühe minuti jooksul ära rääkida. suur tänu. me oleme riigipöördekatse vastu, aga me oleme ka selle vastaste, selle ka-, riigipöördekatse vastaste meetmete vastu, mis äh, on tegelikult seotud inimõiguste rikkumisega me ei saa sulgeda oma silmi tõsiasja ees, et Erdo-, äh, president Erdogan üritab võimu enda kätte haarata, siin ajakirjanikud, toimetajad, äh, kõik on nüüd tema äh, võimuses. ja arengud on peale riigipöörde katset isegi halvemuse poole pööranud väga kiiresti ja Euroopa Liidu ja Türgi vahepeal ei ole mitte mingit kokkulepet, on olemas ainult avaldus. ja kui meil ja ei ole ka mõtet ju, kui kokkulepe saavutatakse ilma, et, et mõlemad pooled ei, ei nõustu kokkuleppega, mis lähtub ikkagi õigusriigi põhimõtetest. härra Teodorek. Teo äh, Kallis, Teo Tarakis oli keegi teine. aitäh, esimees. minu seisukoht on järgmine, et äh, Türgist on, Türgi on muutunud äh, diktaatorlikuks riigiks peale riigipöörde katset on olukord isegi hullemaks muutunud, õigusriigi põhimõtted ei ole seal kunagi kehtinud ja nüüd need on täielikult kaotatud. me, härra Pai on nüüd vahistatud inim- ja inimesed, kes võitlesid korruptsiooni vastu, ka neid on äh, vahistatud. ja see tähendab, et pagulasvood isegi suurenevad, äh, mis jõuavad Küprosele ja Kreekasse ja samuti, mis puudutab arutelusid Küprose osas, et kui need kunagi üldse lõpuni jõuavad, siis eh, türklased endiselt leiavad, et Küpros on piirkond, mis kuulub Türgile. ja kindlasti nad ei soovi ka Türgi vägesid eh, Küproselt ära viia. lubage mul lõpetada, härra esimees. teised rääkisid kolm minutit ja minule antakse ainult üks minut Uh, härra Vaigel. härra esimees sündmused ähm, Türgis ja Euroopa vastus nendele sündmustele näitavad ähm, tõsiasja, et äh, meil on teadavaid puudujääke, mis puudutab Türgi mõistmist ja sealse olukorra mõistmist ja see ei ole mm, vastuvõetav, arvestades selle riigi kaalukust, arvestades selle riigi geostrateegilist mõju. härra Prokk, ma olen nõus teie analüüsiga, isegi kui te praegu mind ei kuula. ka mina usun, et me peaksime keskenduma nendele küsimustele, mis praegu on äh, läbirääkimiste laual. me peame näitama, et me soovime häid suhteid Türgiga, me soovime euroopalikku Türgit. me ei peaks arutama asja alles äh, siis, et kas see tähendab liitumist Euroopa Liiduga või mitte. aga kui igal juhul me peame tagama demokraatliku protsessi ja nagu härra Haavits ning äh, mina leian, et me peaksime avama ka peatükid kakskümmend kolm, kakskümmend neli. kolleeg Sakurova. aitäh, härra esimees. Euroopa kõneleb Türgiga, aga äh, president Erdogan äh, töötab inimõiguste vastu, äh, õigusriigi põhimõtete vastu ja see on veelgi selgemaks muutunud peale riigipöördekatset. ja kui Türgi poliitiline eliit ei ole huvitatud Kopenhaageni kriteeriumitele vastamisest või isegi parandamast naabrussuhteid teiste riikidega või see ignoreerib Küprose äh, probleemi lahendamist. nii et meie oleme Türgi vastu Euroopa Liidus. Nad peaksid mitte, mitte ainult hakkama õigusriigi põhimõtteid hakkama oma riigis austama, vaid nad peaksid siiski ka surmanuhtluse vastu olema ja ka eelkõige kinni pidama omaenda õigusest. aitäh! härra Korben Mikke. Dziękuję bardzo aitäh, härra esimees. umbes kaks aastat tagasi oli meil kurdide delegatsioon siin ja siis ma andsin teile nõu, et äh, Assadiga peaks kokkuleppe saavutama ja, ja te olite selle kokkuleppe vastu ja nüüd äh, kurdide küsimus on tegelikult kasu, kaotatud küsimus, sellepärast et kurdi-vene äh, Türgi-Vene rinne on nüüd suunatud äh, kurdide vastu. ma olin nagu kurdides positiivne, aga nad on nüüd toetanud. Äh, jaa. kuigi ma toetan surmanuhtlust, aga ma toetan ka õigusriigi põhimõtteid ja kui Türgi valitsus hakkab kohaldama surmanuhtlust tagasipöörduvalt, siis mina toetaksin seda, et kõik läbirääkimised Türgiga peatatakse, sellepärast et, et võib-olla nad peatselt siis leiavad, et meie kokkulepped on kehtetud, õigus ei saa tagasi pöörduva mõjuga olla, et kui nad viivad sisse surmanuhtluse tagasipöörduvalt, siis see oleks täiesti vastuvõetamatu. Thank you very much, Elmar äh, aitäh, Elmar, aitäh ka äh, proua äh, Pirile selle aruande eest. nüüd kaks äh, elementi on minu jaoks olulised. ühelt poolt äh, me oleme vahetud naabrid Türgiga ja me peame äh, Türgi ähm, kokkulepetest kinni pidama, me oleme riigipöördekatse vastu, aga me oleme ka selle vastu, kuidas võimud on kohelnud väga paljusid inimesi Türgis. aga me ei peaks isoleerima Türgit, sellepärast et Türgi poliitiline äh, isolatsioon viib täpselt äh, selleni, mida me ei soovi, nüüd suurema äärmusluse, suurema äh, Türgi äh, ühiskonna radikaliseerumiseni. nii et olukord Euroopa Liidus on selline, et me peame Euroopa Liidu välispiiri tugevdama ja samuti me peame tegema koostööd oma ähm, luureteenistustega, mis puudutab terrorismivastast võitlust ja Gülani liikumine on riigipöördekatse taga ja me peame ka arvestama sellega, et PKK on meie terrorismi, terroristlike organisatsioonide nimekirjas, aga mm, küllane liikumine ei ole selles äh, loetelus. nii et äh, Türgi peaks tõesti esitama tõendeid selle kohta, et tõesti küllane liikumine on äh, riigipöördekatsega seotud, aitäh. aitäh. suur tänu selle aruande eest ja suur tänu ka selle reisi eest, ütleb härra Liits. et oluline on äh, Euroopa Parlamendi tegevus, ka mina olin väikse delegatsiooniga koos inimõiguste esindajatega äh, koha peal ja ma soovisin ka teada, et äh, kas on räägitud ka seda teemat, et me peaksime olema solidaarsed kodanikuühiskonnaga, aga ka meediaga. me kohtusime tol kamm tümnega kes käis kohal ka korraks Euroopa Parlamendis, aga tema loobus oma ametikohast ja kas ka sellest küsimusest räägiti, ma hindan väga seda pragmaatilist lähenemist, et üheskoos Türgiga rahuläbirääkimisi Süürias edasi viia ja samal ajal ma toetan ka seda kriitikat, et Türgi sõjavägi ei tohiks Eufrati lääne osast kaugemale minna ja ma toetan ka seda Ähm, lähenemist, mis on võetud äh, proua Piri järgmise raporti osas. aitäh, proua Valtmans. kõigepealt kollekt on vastus. suur tänu, härra esimees Erdogani kaitsmine on ähm, tegelikult leebelt öeldes ähm, kohatu, sellepärast et ta tegutseb ähm, meie väärtuste vastu nüüd. ja Euroopa rahvastele selline kaitsmine ei ole hea. samuti me, Erdogan toetas ka islamiriiki ning seal on ja me oleme Türgi osas väga suure poliitilise vea sooritanud kokkulepe Türgiga ei ole tegelik kokkulepe, see on tegelikult justkui väljapressimine, näiteks mis puudutab pagulaste küsimust, et ka see näitab, et me oleme läbi kukkunud, et Erdogan näitas vägagi selgelt oma geopoliitilist äh, positsiooni, kui seda, kui see kokkulepe sõlmiti, see on ka vastu meie vaadetel, nii et me ei saa nõustuda ka viisavabastusega, sellepärast et Türgi ei täida praegu meie tingimusi. me lihtsalt ujutatakse üle Türgi kodanikega. ja samuti ei tohiks jätkata liitumisläbirääkimisi ähm, Euroopa, Türgi liitumisest Euroopa Liiduga, sellepärast et see ei ole euroopalik riik, nii et me peaksime ikkagi lähtuma rahvusvahelisest ähm, riigist. Europe per day umbes sada, sada viiskümmend inimest äh, tuleb praegu iga päev Türgist äh, Euroopa Liitu, eelmisel aastal me rääkisime tuhandetest, ma ei, lihtsalt ei saa aru, kuidas see pagulaskokkulepe ei pea. proua Vadman saab järgmisena sõna suur tänu, härra esimees, minu meelest on suurepärane see, et teil õnnestus käia Türgis, kahju on aga sellest, et mitte kõik fraktsioonid ei saanud sellest osaleda, eriti kuulates äh, seda, mida te seal nägite. eriti üllatav on see, kui te ütlesite, härra esimees, seda, et teie seisukohad Türgi osas muutusid pärast seda visiiti praegu tundub toon olevat hoopis teistsugune kui varem. ma tahaksin keskenduda paarile punktile kõigepealt, kas te rääkisite ka inimõiguste rikkumistest äh, pagulaskokkuleppe kontekstis, minu meelest äh, sellele tuleks äh, mõelda ja, ja sellest rääkida. teiseks, viisavabastust, te rääkisite sellest äh, Äh, suhteliselt häguselt, minu meelest te peaksite selgelt ütlema, mida te ütlesite türklaste küsimustele ja kolmandaks, Türgi liitumine Euroopa Liiduga, te teate, mis minu seisukoht on, mina ütlesin, et Euroopa Liit ega ka Türgi ei ole teineteise jaoks veel valmis, koostöö jah, tore, aga Türgi ei saa liituda Euroopa Liiduga täna. mida te selle kohta ütlesite ja äh, Hans van Balen, äh, see, mida tema ütles, küleni liikumine, isegi Belgias on küleni liikumine äh, saanud hoobi. Türgi juurtega inimesed, neid rünnatakse, me peame tagama selle, et, et see, et see nii ei oleks, et olukord normaliseeruks. suur tänu, ütleb härra esimees, härra Karolianis suur tänu, ähm, ütleb härra Kefologiannis. meie seisukoht on täiesti selge, meie tahame ähm, stabiilset Türgit, kes äh, töötab rahu nimel, kes ei riku inimõiguseid, meie toetame õigusriigi põhimõtete alalhoidmist. mis puudutab nüüd Euroopa Liiduga sõlmitud pagulaskokkulepet, selle kokkuleppe raames ei saa loobuda Euroopa väärtustest, Euroopa väärtuste puhul me ei saa lihtsalt välja sobida, välja valida mingil hetkel meile momendil sobivaid, vaid need peavad kehtima igal ajal mis puudutab Türgi liitumist Euroopa Liiduga, meie oleme mõnda aega juba öelnud, et, et Brüsselis tuleks kokku kohtumine, et me saaksime äh, kõik äh, kolleegid äh, ühis, üheskoos arutada äh, parlamentaarse ühiskomisjoni liikmete ja Türgi osapooltega nendest asjadest. meie oleme omalt poolt tahtnud minna ka Türki visiidile, kuid mulle tundub ja mulle tundub ka, et Türgi pool oleks sellest huvitatud ja kindlasti äh, me peame nendega jätkama läbirääkimisi, me peame töötama ühise eesmärgi nimel ja ma tahaksin tänada teid, härra esimees, tänada proua Piirit tehtud töö eest, suur tänu teile ja loodame, et äh, asjad äh, paranevad. suur tänu, härra esimees, ütleb härra Front. suur tänu selle visiidi eest, see on väga oluline, ma tahaksin seda rõhutada, et see on väga tänuväärne, et te seal käisite. Te ütlesite, et saate nüüd Türgi olukorrast paremini aru kui enne ja minu küsimus teile, kas te rääkisite ka kellegiga seal, kes küljeni liikumise poolt oleks, kas te kohtusite ka nende inimestega, kes võib-olla on natukene äh, Äh, teistsugusel arvamusel võib-olla. ja äh, mõned äh, asjad läksid mul kõrvust mööda selles osas, mida te ütlesite, aga Kati Piiri täiendas teie sõnuvõttu. ma tahaksin rõhutada veel seda, et sõjaväeline putš esimesed tunnid selle aktsiooni puhul tuleb tunnistada, et me seal hindasime asju valesti Äh, ilmselt sellepärast, et me oleme seda näinud ka varem ajaloos, kus me oleme positiivselt reageerinud ja seekord kindlasti ei tohtinud äh, asjad niimoodi minna, see on kõik, mis ma tahtsin öelda selle kohta. Graaf Lambsdorff, palun järgmisena. suur tänu, härra esimees. see, mida näitab reaktsioon sellele putšile oli ju täiesti selge, kui äh, türklased nüüd ütlevad, et äh, meie reaktsioon jäi natukene liiga hiljaks, äh, siis on ju normaalne, et me võtame endale natukene aega, enne kui reageerime. loomulikult see Butš oli kingitus Türgile. me näeme juba, nägime juba aastaid seda, et Türgi eemaldab ennast Euroopa väärtustest ja praegu me näeme seda, et see protsess et seda protsessi kiirendatakse üliheli kiirusel see putš äh, oli seega katalüsaatoriks äh, sellele protsessile ja ma olen ka seisu, samal seisukohal, mida ütles härra esimees, et loomulikult äh, meil on Türgit vaja partneriga ja me ei peaks hakkama õli tulle vajama. aga Kati Piiri teiselt poolt ei saa ma ka kõige suurema tahtmise juures aru, et kui me tahame siin nüüd tõsiseltvõetavalt äh, rääkida sellest, et uued peatükiks tuleks avada või viisavabaduskriteeriumid äh, oleks justkui ainult tehnikalised küsimused, siis see nii ei lähe. me ju räägime selle terrorivastase seadusandluse rääkides just nimelt nendest väärtustest, see on sisuline väärtus, väärtustel põhinev arutelu, mitte mingisugune tehniline arutelu. nii et äh, jah, ärgem valagem küll äh, õli tulla, aga ärgem äh, vaadakem ka sellest tulekahjust mööda, mis seal praegu on lahvatanud härra asemeesimees Plenkovitš, järgmisena suur tänu, härra Prokk suur tänu selle visiidi eest, suur tänu teile ja proua Piirile jagatud info eest, nagu ma aru saan, see visiit läks väga hästi ja ma arvan, et Türgi valitsusega me peaksimegi hoogustama ja süvendama oma suhteid, loomulikult me oleme selle riigipöörde kaatse vastu ja seda me oleme ka selgelt välja öelnud. tahaksin aga väljendada ka meie mure seoses äh, Äh, sellega, et äh, see putš on vägagi äh, kõikuma löönud selle riigi, mis on meie jaoks oluline partner nii praeguses pagulaskriisis kui ka laiemas kontekstis ja muidugi inimõiguste pärast me oleme olnud mures ja, ja seega on järjest äh, murettekitavamad need uued äh, signaalid, mis tulevad äh, siis kriisi või vabandust, riigipöörde järgsest äh, Türgist. on äh, oluline, et stabiliseeritakse olukord Türgis ja kontaktid äh, kurdi jõudude ja Türgi valitsuse vahel peavad jääma alles. dialoog äh, meie ja Türgi vahel peab samuti jätkuma ja seda dialoogi tuleks hoogustada selleks, et leida lahendused äh, pagulaskriisile ja tähtis on ka see, et jätkuvad äh, läbirääkimised äh, selle pagulaskokkuleppe kontekstis. härra esimees annab sõna härra Gualtierile ilmselt. suur tänu, härra esimees, ega mul rohkem kui minutit polegi vaja. Te rääkisite oma visiidist Türgist, joonistasite välja poliitilise mm, raja meie jaoks ja seda rada me peaksime ka minu meelest käima. see, mis viimastel kuudel on juhtunud Türgis, me ei saa sellest mööda vaadata me ei saa ka peale suruda mm, üleliia realistlikult vaadet poliitilistele arengutele. jah, riigipöördekatsele tuli reageerida nii, nagu me reageerisime, aga see mis praegu pärast riigipöörde katset on toimunud, on ka natukene kahtlane. mida te täpsemalt äh, peate silmas, kui te räägite äh, kokkupuudete alalhoidmisest Türgiga ja koostöö jätkamisest, tegelikult ajalugu on meile näidanud, et äh, me ei tohiks unustada inimõiguste küsimusi, kui kui me räägime pagulasküsimustest ja nii edasi. meie peaksime olema need inimesed, kes ütlevad, et millal suhted jätkuvad, mitte vastupidi, meie peaksime ette kirjutama asjade käigu. härra esimees räägib kahjuks ilma mikrofonita härra Carver. suur tänu. Äh, ausalt öeldes ma pean tunnistama, et olen nõus härra Van Lambsdorfiga ma ei teagi nagu, mida täpselt äh, nüüd siis arvata, me oleme rääkinud inimõigusest, pressivabadusest, poliitilistest vastaste kohtlemisest ja nüüd me näeme, et Erdogan äh, on puhastanud öö, äh, oma vanglad öö, lihtsalt selleks, et poliitilised oponendid panna sinna Äh, süüdimõistetud kurjategijad on lastud vangist välja selleks, et opositsiooniliikmed äh, pokri panna. ja ausalt öeldes ma ei tea, äh, mida arvata, me peame kindlasti parlamentaarse ühisparlament, parlamentaarse ühiskomisjoni kokku kutsuma, see on ainus viis, kuidas survet avaldada, see on viis, ainus viis, kuidas me saaksime kõikide erakondade esindajatega Türgist kohtuda ja survet avaldada, aitäh. suur tänu, proua Jaagonsaari suur tänu, härra esimees. nüüd me siis teame, et äh, Türgi on väga keeruline ühiskond ja me peaksime äh, sügavamalt analüüsima, analüüsima küleni liikumist. aga mis mind äh, praegu kõige rohkem äh, üllatab ja muret tekitab mulle, on see, et väga paljud õpetajad on vahistatud äh, või ametist lahti lastud, ega kõik õpetajad Türgis ei ole küleni liikumise liikmed ometigi ju. ja minu küsimus on, et kas on oht, et inimõigusi hakatakse seal rikkuma sellisel viisil nii massiliselt, et me ei saa seda enam lihtsalt alla neelata? suur tänu, Kati Piiriküll, jagatud info eest, ehm, kuid lisaküsimuseks, ehm, milline mulje jäi teil inimõiguste organisatsioonide esindajatega kohtumisel, kas nad on usaldusväärsed või on tegemist siiski nii-öelda Erdogani inimõiguste ehm, organisatsioonidega? või on nad tõesti tõsiseltvõetavad organisatsioonid ja, ja milline on nende roll selles ühiskonnas? väga paljudes diktatuurides on äh, inimõiguste organisatsioonid küll olemas, aga neid, neid ei saa usaldada, suur tänu. järgmine kõneleja, suur tänu, härra esimees, ütleb härra Lopes. mina tahaksin rõhuda, et äh, Türgi puhul näeme me, et Türgi äh, riigi iseloom kui selline on muutumas. ja see riigikaitsepööre ilmselt seda varem alguse saanud muutust kiirendab ja võib-olla legitimiseerib. Türgi on silmitsi väga äh, tõsise sisemise äh, lõhestusega Türgi roll ilmselt tulevikus suureneb ja nad hakkavad tegema asju, mis meile ei meeldi ja nende roll äh, maailmas muutub hoopis teistsuguseks, kui, äh, kui me seni oleme harjunud. Nende lähedus Venemaaga on ainult näide sellest, nagu ma ütlesin, Türgi iseloom muutub. küleni liikumine, islamiriik ja kurdid, need on kolm rinnet, Äh, Türgis, äh, mille piirjooned kogu aeg äh, muutuvad ja ega Türgi ei ole leidnud ka moodus vivendit oma strateegiliste liitlastega Euroopas. Euroopa ei ole seda mõistnud, ei ole midagi ette võtnud. suur tänu. härra Mavrides. suur tänu lubage mul alustada ühest üldisest märkusest. asjad on Türgis hullemaks läinud, aasta-aastalt on äh, läinud ainult kehvemaks see pilt. aga esimees, äh, seda arvestades, miks me jätkame vanade poliitikate rakendamist? jah, me oleme üritanud Türgit kaasata, aga nad ei ole kaasa tulnud kaasamine näeb ette seda, et Türgi rakendaks asju, milles nad on kokku leppinud Euroopa Liiduga. ja nüüd see väljapressimine. Türgi nõuab seda, et pagula-, kas Türgi jääb selle pagulaskokkuleppe juurde? nõuab sellele, et viisavabastus on äh, eeltingimuseks sellele kokkuleppele, no see on ju ka väljapressimine iseenesest härra esimees, äh, ma äh, olen olnud tunnistajaks sellele, kuidas viimastel kuudel on äh, meie seisukohad hakanud muutuma, aga me ei tohi loobuda oma väärtustest, oma huvidest Euroopa väärtused peavad olema meie prioriteet number üks ja asi peab pihta hakkama Küprosest. järgmisel teisipäeval Euroopa Parlamendis korraldatakse konverents, kus me kohtume inimestega Türgist kes selgitavad meile, milline on olukord tegelikult Türgis. palun tulge sellele kohtumisele ja sellega ma lõpetan, aitäh. suur tänu, ma teeksin ühe lühikese märkuse. see saab olla küll ainult üldine märkus. ma arvan, et selliseid arutelusid nagu tänane peaks äh, toimuma rohkem ja ma arvan, et äh, ainult läbi dialoog, dialoogi ja väitluste suudame jõuda selgusele üks selge asi on selge, et äh, Türgi on äh, kaugenenud Euroopa Liidust äh, viimastel aastatel, sõnavabaduste küsimused ja nii edasi. sellest me rääkisime kodanikuühiskonna esindajatega väga selgelt ja rääkisime ka valitsuse esindajatega ja ühtlasi arvan ma, et see ettepanek ähm, kahekümne kolmandast ja kahekümne neljandast peatükist rääkida on, on väga hea, et jõuaksime selgusele nendes küsimustes ja nüüd edasi rääkisime ka õigusriigi põhimõtetest, küsim-, õigusriigi küsimustest äh, ka riigijärgs, riigipöördekatse järgses küsimuses ja rääkisime sellest, millist rolli peaks äh, nõukogu mängima, kuid äh, meile öeldi ka selgelt, et äh, äh, surmanuhtluse tagasitoomise eelnõusid ei ole. ma tahaksin selgelt öelda, äh, et loomulikult liitumisläbirääkimised ei ole võimalikud riigiga, kus surmanuhtlus ei saa pidada läbirääkimisi, me saame olla partnerriikidega, kus surmanuhtlus on lubatud, äh, nii nagu Hiina äh, puhul näiteks, aga ei ole võimalik liikmesriikide, liikmesriik, liikmelisuse alased läbirääkimised riigiga, kus oleks äh, surmanuhtlus, aga Türgis ei ole selliseid plaane surmanuhtlust sisse tuua seda meile kinnitate. me rääkisime ka pidevalt HDP äh, positsioonides, kohtusime HDP aseesimehe, sest esimees ei olnud öö, äh, Türgis kohal ja rääkisime suhete loomisest nendega ja öö, äh, rõhutasime seda, mida ma olen öelnud ka varem ja mida ma olen öelnud kirjalikult ja suuliselt, et me peame toetama HDP-d ja nõudsime seda, et HDP kaasataks läbirääkimistesse, et kolmepoolsest koalitsioonist saaks neljapoolne koalitsioon. see tundub mulle olevat õige tee ja oleks rahumeelne lahendus äh, Türgi kurdide probleemile võib-olla äh, kui äh, ei suudeta seda probleemi lahendada, siis on riigi stabiilsus ohus ja lõhestumine võimalik mina arvan, et äh, me peame aru saama ka sellest, et äh, Küprose küsimus mängib muidugi väga suurt rolli ja sellele me ka viitasime, et Küprose probleemi lahendamine on loomulikult tähtis äh, Türgiga edasiste suhete puhul. nüüd kõik, mis puudutab pagulaskriisi, härra Tänak, proua Merkel ei vastuta siin maailmas mitte sugugi kõige eest, palju eest, aga mitte kõige eest. Äh, aga ta vastutab selle eest, et kümne tuhande pagulase eest päevas tuleb üle piiri praegu kusagil sadakond, kümmekond äh, pagulast ähm, ja ärgem unustagem seda, kui palju miljoneid äh, on pagulasi praegu Türgis, kui palju on teie riikides neid? mõelgem sellele, enne kui me sellest pagulaskriisist räägime. mõned äh, riigid juba äh, äh, vanguvad, kui neil on sadakond pagulast. Türgis on linnu kus, kus kakskümmend kuni kolmkümmend protsenti elanikkonnast on Süüria pagulased. see on ja neile ei meeldi see täpselt samamoodi nagu bratislavlastele, berliinlastele või Euroopas kuskil, olgem ausad selles küsimuses samuti ja kui me selle pagulaskokkuleppega suudame saavutada selle, et pagulased jäävad paika ja saavad seal elada normaalsetes tingimustes, siis äh, on mõistlik koorma jagamine Türgiga, see hoiab meile raha kokku, vähendab meie koormat ja aitab Türgit äh, neil, nende inimeste eest hoolt kanda korralikult, sellest me ju ometigi räägime. me ei räägi siin äh, mingisugusest, mingit poliitilist jura siin ja sellepärast on oluline minu meelest, et see kokkulepe jääks paika. ja kui ma kuulen äh, kreeka keeles, et see kokkulepe peab, ähm, et see ei pea paika, siis noh, jah, ehitame siis äh, äh Makedooniaga äh, kõr-, piirile piiri, ega see ei ole ometigi teie mõistlik soov, jääme ikkagi äh, reaalsuse juurde, see ei ole mingisugune mõistlik lahendus. ma olen vastu sellele, et kas Kreekast või Itaaliast saab Euroopa pagulaslaager. nii nagu mõned Põhja- või Ida-Euroopa ähm, poliitikud justkui arvavad, et võiks minna, noh jah, saagu nendest äh, saartest pagulaslaagrid minu meelest on vastutustundetu nende inimestega jutt, kes ütlevad, et Itaalia ja Kreeka peavad lahe, ise lahendama selle probleemi, me peame praegu keskenduma sellele, kuidas pagulaste arvu vähendada ja see meil õnnestus selle pagulaskokkuleppega. Türgiga piiril on meil see õnnestunud, äh, Vahemere lõunaosas ei ole olnud võimalik. ja loomulikult me peame rääkima Liibüast ja peame rääkima Süüriast. Liibüa puhul on äh, jah, Äh, räägime me suuremast koostööst kui Türgiga, aga samas nendel on demokraatiat vähem kui mujal. aga kui me võrdleme Iraani ja Türgit näiteks, siis ma pigem elaksin Türgis kui Iraanis, kui me vaatame inimõiguste olukorda. me räägime rahukokkuleppest. jah, meil on vaja Saudi Araabiat selleks, et kokkule-, rahukokkulepe saavutada Süürias aga ma võib-olla ei kritiseeriks selles kontekstis ainult Türgit. et me kasutame topeltstandardeid öö, äh, oma analüüsis jah, põhiväärtustest ei tohi loobuda, aga loomulikult peab mul olema võimalik riikidega rääkida kõikvõimalikest asjadest ja lähenemine riikide puhul on erinev on äh, neid inimesi, kes tahavad siin Venemaaga tihemaid, äh, tihedamaid suhteid, aga samas on Türgi vastu ja nii edasi ja nii edasi. reaalsus on aga selline, et Türgi ja Venemaa suhted mängivad siin väga olulist rolli. topeltstandardite kasutamine minu meelest ei ole mitte mingisugune lahendus, kui me tahame leida mõistlikku lahendust. härra Van Baleni küsimus Küleni kohta me äh, Küleni liikumise esindajatega ei rääkinud, kohtus, kuulsime nendest väga palju. ja tegelikult äh, ma olin varem alahinnanud seda, kui palju äh, Küleni äh, liikumise liikmeid on valitsusstruktuurides, oli varem, kui suur see vennaskond on ja tegelikult ka Türgi organid ise olid seda alahinnanud, kuid nüüd on see siis päevavalgel tegemist ei ole Güleni liikumise puhul enam Atatürki äh, liikumisega, need asjad on muutunud vahepeal äh, Nad on äh, muutnud ka sõjaväestruktuure, näiteks piirivalveüksused. Need üksused, kes Äh, võitlevad äh, inimsmugeldajate paatide vastu, seal kuulub ka sinna Küleni kliki, kuulsime me. ja seega, mida ütles härra Van Balen, äh, jah, minu reaktsioon oli samasugune. aga selle esimese reaktsiooni poole, et kuidas need nimekirjad nii kiiresti kokku pandi Küleni liikmetest. vastus on selge, kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast on nad nimekirju koostanud, ei olnud sellega väga kaugele jõudnud, aga osa nimesid oli juba koos. ma ei saa nüüd tõendada, kas see nii oli või ei olnud, aga teatud loogika selle taga on ja võimalik see on. ja nüüd regionaalne roll no loomulikult on see võtmetähtsusega, Süürias sõda käib ja äh, Iraagis samamoodi peavad sõda väljaspoolsed välisjõud. mulle on jäänud mulje, kuigi ta on äh, selles sõjas ka oma rolli mänginud et Türgi näeb asju täna teistmoodi kui kaks aastat tagasi, kui nad veel arvasid, et nendest saab regiooni eh, boss. nüüd nad võitlevad pigem oma riigi alajäämise, ehm, allesjäämise nimel ja sellepärast on ilmselt ka pärast riigikatsepööret eh, ja, ja viimaseid terrorirünnakuid seisukohad muutunud ja ISISe mm, rünnakud loomulikult äh, mõjutavad ka neid seisukohti. loomulikult see sõda puudutab regionaalseid, äh, regionaalset jõudu, aga ma kutsun üles valvsusele, Süüria kurdid ei tohiks Eufratist lääne poole suunduda üle võtta alasid, mis ei kuulu nendele Äh, seal on äh, teatud alad, kus on, mis on Türgiga traditsiooniliselt ja ajalooliselt väga tihedalt seotud ja kurdidel ei tohi anda praegu võimalust oma huvides oma riigi piire hakata laiendama kaugemale, kui äh, see peaks olema ja ega kõik kurdid ei ole ühtemoodi, mul tõendeid selle kohta ei ole aga kui me vaatame seda, mida härra Barzani tegi, ja mis hetkel ta segi tegi, äh, minu meelest näitab seda, et ka kurdide sees on ähm, äh, erinevaid eesmärke. suur tänu Katile ja Kati Piiri saab järgmisena sõna. teen väga lühidalt ja räägiksin siis sellest kolleeg Breda küsimusest. Äh, ma ei arva, et see puhastamine Küleni toetajate suhtes muudaks Türgi ja liikmesriikide suhteid lähikuudel. küsimus on ikkagi selles, kuidas meie Türgi vähemusega toime tuleme oma ühiskondades. Türgi soovib saada Euroopa Liidu liikmeks, mitte meie ei taha Türgi liikmeks saada see on täiesti loogiline, et me sekkume äh, ja su-, sekkume siseasjadesse, kui tegemist on kandidaatriigiga ja nüüd äh, see peab näitama ka, et Türgi valitsus on valmis äh, tegutsema ja ja kõik see ei tohiks olla mitte vastupidi, vaid just nii, nagu ma seletasin Türgil vähemus on oluline ja ma arvan, et kõik need pinged tuleb nüüd maha rahustada. Türgis toimunut ei tohi projitseerida meie siseasjadesse. kas me reageerisime hilinenult? ei, ma ei arva sugugi nii. Ehm, kõrge esindaja Mogherini avaldus mõistab riigipöördekatsed selgelt hukka, kuid äh, meenutame ka äh, meie näiteks äh, avaldusi Hollandi pressis näiteks küsiti, kas tegemist oli lavastatud riigipöördega kakssada nelikümmend seitse inimest said ju surma. võib-olla see oli viga. me muidugi mõistsime esimesena hukka selle riigipöörde, kuid me ei arvestanud sellega, milline mõju sellel ühiskonnale oli. Güleni toetajad armeest järgmisena Äh, ma ei uskunud, et, et armees, kohtusüsteemis, politseis on nii palju küleniste. see oli muidugi teada äh, Türgis ja väljaspool ka, aga tundub nüüd, et äh, et riigipöörde katse panid külenistid toime, aga küs-, lahtiseks jääb see, kas initsiatiiv tuli ülevalt poolt või altpoolt muidugi äh, juba augustis oleks pidanud äh, reageerima. võib-olla siis ei oleks äh, asjad niimoodi läinud ja muidugi Euroopa Liidu seisukohad on lahtised. praegune Türgi ei saa Euroopa Liidu liikmesriigiks saada me oleme esitanud küsimusi, esitame neid järgi, jätkuvalt. protsess võib viia liikmelisuseni, aga võib ka muid tulemeid anda. ja me oleme väga selgelt seda ka alati öelnud igas raportis, et kahjuks on Türgi viimastel aastatel Kopenhaageni kriteeriumidest eemaldunud. tegemist on polariseerunud riigiga kui me räägime eh, ükskõik millise opositsiooniparteiga kolmest, eh, siis eh, esimest korda on teatud lootust näha, võib-olla tõesti see viisteist juuli muudab midagi. ma ei taha siin kolmeteist aasta jooksul tehtud kriitikast rääkida, mida opositsioon on teinud valitsuse suhtes, aga ma ei arva, et et, eh, et ilmtingimata peaks uued arengud päädima millegi halvaga, võib-olla ka millegi heaga. Eh, hoiame silmad lahti, jälgime, peame läbirääkimisi. isegi HDP eh, ütles samamoodi, läbirääkimiste puhul on ju põhiküsimused laual. esimest korda HDP ütles, et asjad võivad tegelikult avanemiseni viia ja alustatakse uuesti läbirääkimisi, äh, rahuläbikõnelusi või läbirääkimisi. Gaziantepi kohta on tehtud avaldus, PKK on teinud avalduse, nad soovivad ühepoolselt kehtestada relvarahu. me oleme seda juba üle aasta kuulnud, seega jälgime, mis toimub. loomulikult tahan väga selgelt öelda kolleegidele, kui tegemist on kandidaatriigiga, siis meie esmane prioriteet on inimõigused, õiguse riik, õigusriik. seda ei saa kuidagi alahinnata. ja see on seotud ka kõigi muude teemadega Türgi puhul ja nüüd see viimane märkus, mis tehti ja kohtupidamine kui parlamendiliikmete immuniteet ära võeti, siis me ütlesime täiesti õigustatult, et niimoodi demokraatlikult valitud poliitikutega ei talitata. president äh, on opositsiooniliidrite juhtumid nüüd tühistanud, välja arvatud eh, eh, eh, Esmir Demiri juhtum, tema on HDP liider ja me ei ole nüüd veel ametlikku kinnitust saanud, kuid signaale on juba tulnud selle kohta, et uurimine on peatunud. see ei tähenda seda, et ei jätkata, aga praegusel hetkel tundub, et ähm, asjaga ei hakata nii jõuliselt tegelema, kui me lootsime ilmselt tuleb meil veel võimalusi Türgi küsimust arutada ja ma tean ka, et meie Türgi partnerid on esimehe poolt siia kutsutud mitte ainult meiega nõu pidama, aga tähtis on ähm, ühises parlamentaarkomi-, äh, parlamentaarses komisjonis, äh, väliskomisjonis arutada neid küsimusi, arutada ka seda, et kas ähm, Venemaa on Türgile usaldusväärne partner. mõned inimõiguste kaitsjad on öelnud, et ähm, parlament äh, soovis ähm, teatud ajakirjanike vabastamist, see on täiesti õigustatud ma tean, et meie parlamendi president läheb Türgisse neljapäeval, see on teatavaks tehtud kõrgetasemeline visiit, äh, välistalistuskomisjon on arutanud Türgi küsimust eelmisel nädalal ja ma tahaksin nüüd, et mina, kolleeg äh, Lambsdorff, härra Brock, äh, jälgime seitsmekümne kahe eesmärgi saavutamist, me ei ole veel äh, mingeid seisukohti võtnud, aga tõesti. Türgi ei ole täitnud seitsekümmend, seitsekümmend kahte kriteeriumi ja seda tuleb arvestada. see ongi minu viimane märkus. vähemalt volinik Han ja Frederica Mogherini hakkavad Türgis kaheksandal, üheksandal septembril kõrgetasemelist dialoogi pidama ja ka meie peame oma kõnelusi jätkama sest lähinädalatel ilmselt toimub veel paljutki. tänan! Fifteen minutes, which ones? Colombia and Saryusz-Wolski. Why we do not start now first? nii. Saryusz-Wolski gaasivarustus peaks olema järgmine punkt ja seda tuleb väga lühidalt käsitleda. kolm minutit ja kaks küsimust. palun, sõna on teil. I would like to switch it so that we have tahaksin need punktid päevakorras ära vahetada, nii et meil oleks piisavalt aega nii nagu teise jaoks. Could you start, please? kas saaks siis juba alustada? härra Sarjusvalski, palun. For those who want to quit the room. ootan, et need, kes tahavad lahkuda, saaksid lahkuda saalist. Please start. Chairman, Chairman, could you, could you ask uh... palun, härra esimees, paluge, palu, palun nüüd äh, personalil vaikust või lahkuda ruumist. Determination and power, as usually by the way. Te olete jällegi otsusekindlust üles näidanud ja teil on ka oma visioon, nagu alati. aga siis eh, nüüd läheme gaasivarustuse kindluse tagamise meetmete juurde. meie komisjon on arvamuse koostanud, tegemist on juba teise sellise arvamusega. Eh, kõigepealt eh, kommentaarid muudatusettepanekutele. Need on tõesti äh, välja toonud kõikide parlamendijõudude muresid seoses probleemidega, väljakutsetega. muudatusettepanekud on olnud abiks selleks, et äh, täpsustada raporti tooni ja ma olen väga tänulik kõigile, kes oma panuse tegid. ja nüüd kõigepealt nimetaksin äh, ECR kolleegi Demesmaakerit, kes tõi välja selle, et energiavarusid kasutatakse relvana potentsiaalselt, räägitakse ühistest infrastruktuuripingutustest, räägitakse strateegilisest ülevaatest Lõuna- ja Ida-Euroopa tarnekindlusele ja siis ALDE grupi äh, muudatusettepanekud kutsusid üles liikmesriike aitama kaasa energiatarnekindluse tõstmisele eh, ja täitma määruse eeskirju. Eh, samuti räägiti transiitriikide gaasivoolu eh, seirest ja kolleeg Pitsula sotsiaaldemokraatide seast rääkis tähtsast küsimusest, mis puudutab Euroopa Liidu rahastamist infrastruktuuridele, taristule samuti räägiti energiasaartest kui kriitilisest probleemist ja siis ähm, minu äh, Rahvapartei kolleeg Dubravka Sitsa äh, rääkis äh, sellest, kuidas parandada infovahetusmehhanisme, gaasi koordineerimisgrupi ja komisjoni vahel ning ma toetan tõsiselt neid muudatusettepanekuid. Nad väljendavad kõikide fraktsioonide seisukohti, liberaalide, sotsialistide, kristlikdemokraatide ja nii edasi seisukohti. tähtis on parandada energia tarnekindlust Euroopa Liidus ja komisjoni arvates saab seda teha ainult Euroopa üleselt ja regiooniti seega äh, nüüd on olemas ühine arusaam väliskomisjonis, et energia tähendab midagi enamat kui lihtsalt mingi kaup. tegemist on strateegiline sõltumatus energiaallikatest ja eritähelepanu tuleb pöörata ühele küsimusele, nimelt äh, artikkel kolmteist lõige kuus punkt B kohustuslikud kriteeriumid, ma tahaksin äh, teatamismehhanismist äh, rääkida ja rõhutada seda, äh, gaasitarnekindlus nõuab uut info ja teavitamise mehhanismi vastavalt lepingutele oluline on samuti järgida liikmesriikide äh, tarbimislävendit ja sellest informeerida üksteist. see mehhanism äh, peab olema põhikriteerium äh, ja nelikümmend protsenti tarbimisest võiks jääda täiendavaks kriteeriumiks, mis puudutab siis okupeeritud territooriume, näiteks Balti riike ja nende energiatarbimist. üldine Euroopa Liidu õigustiku loogika on, on väga tähtis nii absoluutsete kui suhteliste kriteeriumite puhul, et tähtis on Euroopa ülene lävend, mitte liikmesriigi põhine lävend. näiteks konkurentsi puhul on see oluline ja samuti on jällegi absoluutarvudes seda vaadelda. me peame lähenema energia tarnekindlusele Euroopa Liidu üleselt, mitte liikmesriigi põhiselt ja tahaksin öelda ka, et ähm, kaheksa miljonit kuupmeetrit puudutab äh, Äh, ainult teatud osa Euroopa Liidu gaasiimpordist, aga see on selline äh, kogus, mis mõjutab Euroopa ja regioonide turge ning seetõttu on komisjonile vaja ka tagada ligipääs energia ekspordi kohta. näiteks äh, Venemaal juba sellised süsteemid on liikmesriigid peavad võimaldama ka eh, suhteliselt väikeste lepingute avalikustamist ja välistavad Lääne-Euroopa lepingute eh, varjamise. tuleb tagada õige või võrdsed alused kõikidele liikmesriikidele ja parlament tahab komisjoni liikmesriikidele eh, öelda, et me tahame selgeid turureegleid, läbipaistvust nii väikestele kui suurtele, anda võrdsed võimalused Euroopa Liidu kõigile ettevõtetele, tõsta Euroopa Liidu liikmesriikide tarnekindlust, eh, suhetes välistarnijatega. Eh, Juncker ei ole veel kõike seda arvestanud, nüüd tuleb läbi viia muutused. tänan. Hvala gospodine predsjedniče. Šest zemalja članica ovisno je samo o jednom iz... Suur tänu, ütleb härra Pitsula. me teame, et tarned hetked võivad tohutuid probleeme tekitada, seetõttu on meil vaja energiaallikate kanaleid, tarneallikaid mitmekesistada et tavaliselt mm, mõjutavad energiatarne katkes, katkestused mitut liikmesriiki, mitte ainult ühte, seetõttu peame Euroopa Liidu üleselt teatud äh, normid ja standardid välja töötama selle välistamiseks, et toime tulla kriisiolukorras. Äh, me peame kooskõlastama energia ja välispoliitika strateegiat äh, ja mm, peab ütlema, et gaasilepingud tegelikult ei pea sõltuma liikmesriigi kogu tarbimisest, vaid äh, lepingulistest energiaallikatest. nüüd mul on hea meel, et kõnealune äh, ettepanek näeb ette ka naaberriikidega otsuste koordineerimise ja soovitab äh, Euroopa Liidu piiridel paremini koordineerida tegevust ka katkestuste puhul usun äh, tõsiselt, et liikmesriigid äh, võtavad oma kohustusi Energialiidus tõsiselt. esimest korda äh, mainitakse otseselt solidaarsuspõhimõtet, see on väga tähtis, seda tuleks tugevdada, samuti tuleb määratleda, kuidas solidaarsuspõhimõtet rakendada. suur aitäh raportöörile Sarjušvolskile, sest ta oli väga avatud meie ettepanekutele. Ja, ik ook uh, wil in de eerste plaats de rapporteur, uh, meneer Sarjus-Wolski, van harte uh, bedanken. Härra Tõmesmaaker, palun. Minagi tahaksin tänata raportöör Sarjus-Volskit eelkõige sellepärast, et, et nüüd on meie komisjon omaks võtnud selle teema tähtsuse, tehti üle saja kahekümne ettepaneku, kokku, ähm, töötati välja kompromissettepanekud, see on väga hea äh, teksti tuleviku suhtes. Ähm, tahaksin paar punkti siiski esile tuua. Äh, toetan kõiki neid muudatusettepanekuid, mis rääkisid äh, gaasitarnijatega seotud riskidest. loogiliselt ma ei saa toetada neid muudatusettepanekuid, mis ei äh, ei tunnista probleemi tõsidust, kui on tegemist monopolidega. ja nüüd Energialiidu puhul toetan neid muudatusettepanekuid, mis kutsu-, kutsuvad ette Eesti, kutsuvad üles liikmesriikide vahelisele solidaarsusele, muudatusettepanekud äh, alati ei räägi sellest kui vajadusest ja ma arvan, et äh, sellisel puhul lihtsalt tekib oht, et äh, Energialiidu põhiväärtusi ei mõisteta, seda ei saa toetada. kolmandaks tahaksin öelda, et ma toetan neid muudatusettepanekuid, milles äh, usutakse, et tuleb arvestada regionaalsete iseärasustega määruses, me tahame regionaalset koostööd esile tõsta ja lõpuks ma ei saa muuda-, toetada muudatusettepanekut, Äh, mis nõuavad äh, energiapoliitika harmoneerimist, äh, sest meil on vaja teatud paindlikkust säilitada. see on vajalik ja veel kord suur aitäh raportöörile konstruktiivse koostöö eest. suur aitäh, ütleb härra Tšukk. mina tahaksin ka kolleeg Sarjus Volskit tänada suurepärase töö eest. meie töö laabus väga hästi ja loomulikult äh, Venemaa ja Ukraina vahel äh, on jätkuvad pinged, äh, mis võib nõuda meilt teatavaid täiendavaid meetmeid energiatarvekindluse tagamiseks. selleks on ka tehtud vastavad muudatusettepanekud, kus kutsutakse üles regionaalsele koostööle, suuremale koordineerimisele. kuus regiooni Euroopa Liidus on äh, kindlaks määratud Euroopa Komisjoni poolt, need on äh, energiapoliitika seisukohast olulised regioonid, aga nüüd peab veel ütlema, et liikmesriigid äh, peavad ise ka vastutustundlikult käituma. mis ei välista siiski regionaalset lähenemist ja mina arvan, et mõned muudatusettepanekud soovivad Euroopa Komisjonile rohkem kontrollivolitusi anda. see on tegelikult vabaturu põhimõtetega vastuolus ja äh, piirab ka liikmesriikide volitusi teatud määral. seega küsiksin nüüd äh, on siiski äh, korralikult tagatud ka proportsionaalsuse põhimõtte järgimine. suur tänu! That's not the case. rohkem ei olegi sõnavõtusoovijaid. And uh, deadline amendments consider nii, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg äh, hääletus ahvetis kaksteist september, nii, kaksteist september. Ostrovitši is okei okay?, twelve of seven. see sobib teile? Thank you, thank you, Mrs. suur aitäh härra Sarjušvolskile. ja paar märkust ka äh, Kolumbia äh, reisi kohta viimastel päevadel me oleme siis näinud, et on jõutud kokkuleppele. see reis, mille me pidime edasi lükkama, nüüd ikkagi leidis aset ja ma arvan, et me saime väga häid vestlusi pidada, sealhulgas ka president Santosega ja ka endise presidendiga Uribe ja Uribega, kes on nüüd erinevatel pooltel. see konflikt on aastakümnete jooksul läinud äh, maksma üle kahesaja isiku elu ja seetõttu on väga hea meel meil selle kokkuleppe äh, üle ja mm, praegu ei ole arengud veel lõppenud selle kokkuleppega, et oktoobrikuus toimub ka äh, referendum. ja meilt ka paluti vaatleja missiooni saatmist ja härra Schulz oli seal kohal ja kinnitas ka seda, nii et ma arvan, me peaksime seda tegema, seda korraldama, nii et vaatlejate missioon läheb meilt Kolumbiasse referendumit jälgima. ja selle konflikti ületamine äh, oli seotud erinevate motiividega mõlemal äh, poolel, aga ma arvan, et referendum on seotud väga olulise otsustava küsimusega nimelt äh, endine president Uribes ta läbi viis. Uribel lõi väga head eeldused selleks, et oma võitlust ähm, mässuliste vastu äh, viia nii kaugele, et rahuprotsessiga alustati, alustada sai. ja see tähendab ka seda, et need, keda Äh, peeti terroristideks, et need kaasati ka äh, poliitilisse protsessi ja see on loomulikult väga oluline, kaalukas poliitiline samm. et see, et nad on mõningates provintsides äh, tegutsemas ja see on seotud ka omade ohtudega, millega tuleb arvestada. ja see on seotud ka sellega, et need, kes vastutavad terrorismi eest, osaliselt tegelikult jäävad karistamata ja äh, sellised äh, arutelud käivad tegelikult igas ühiskonnas, et, et, et kas need, kes on äh, rahumeelse lahenduse leidmiseks oluli-, nii olulised, et kas neil siis tuleks lasta karistamatult minna. ja me peame arvestama ka sellega, et president ise ju tegelikult tapeti mässuliste poolt. ja ja ka praktiliselt kõikides Kolumbia perekondades on selle kodusõja ohvreid ja ja seetõttu just inimlikul põhjustel võib olla vägagi erinevaid arusaamu sellest konfliktist ja see, me peame seda olukorda mõistma ja seetõttu on oluline, et me toetame seda, et see, toetame seda protsessi ja me ka vastavalt soovime oma äh, abi osutada ja Euroopa Liit on juba võtnud oma kohustused ja oluline on see, et kodusõda on lõpuni jõudnud ja me oleme ka üle viiesaja miljoni euro järgmisteks aastateks eraldanud selleks, et rahuprotsessi etendada ja näiteks ka minu koduriik on umbes sada miljonit äh, eraldanud selleks, et rahuprotsessi edendada, sellepärast et see on äärmiselt keeruline olukord. nimelt, äh, mis puudutab siis endiste mässuliste asustamist konkreetsetesse provintsidesse, see on seotud ka erinevate majanduslike, sotsiaalsete protsessidega. nii et see on keeruline tegevus ja me peame seda protsessi toetama selleks, et kõik võidaksid sellest. ja et oluline on see, et me siis rahuprotsessi vastavalt toetaksime. meie oleme omapoolse panuse andnud. jaa me oleme läbi viinud ka videoläbirääkimise äh, läbirääkimispartnerite vahel. nii et äh, ma sooviksin teie toetust selleks, et me saaksime vaatlus, vaatlejate missiooni sinna saata. ja et me saaksime siis anda oma panuse rahuprotsessi äh, stabiliseerimisesse. aitäh, härra Breda! suur tänu, härra esimees! nagu te ütlesite, märtsikuu lõpus me ei käinud äh, sel lähetusel. nimelt oli plaanis minna Buenos Airesesse toona, aga me tühistasime äh, lõigu Buenos Aires ja Bogota Äh, ja sellepärast äh, käisimegi siis hiljem ja tegelikult see oli parem, sellepärast et äh, juuli lõpus oli juba olukord palju selgem ja nüüd on jõudnud meieni siis see uudis, et lõppkokkulepe on saavutatud FARC-i ja võimude vahel. minu meelest see visiit oli väga ilusti ette valmistatud nagu te ütlesite, meil olid väga huvitavad kohtumised äh, Santosiga, presidendiga ja Uribega, endise presidendiga, aga ka Garbiriaga, kes oli äh, nende laagri eeskõneleja, kes äh, toetasid rahukokkulepet sest et sellele rahukokkuleppele oli ka vastaseid ähm, ja kohtusime siis, nagu ma ütlesin, ka Uriibega. Äh, vaatlusmissiooni saatmine rahvahääletusele on minu meelest suurepärane mõte ja ma arvan, et selle võiks kiiresti kokku panna. ja veel, ja sellega ma lõpetan, küsimus, mis tõusetub, on FARC-i äh, Ehm, positsioonid nüüd, FARC on praegu terroristlike rühmituste nimekirjas. ja peame siis vaatama, sekkutakse saalist ilma mikrofonita. ma tean, et proua Gomes tahab eh, seda nimekirja lihtsustada, aga ma tuletaksin siiski meelde, et te ütlesite ka, et PKK tuleks maha võtta sealt aga FARC on praegu seal nimekirjas igal juhul ja vaatame, mis me nüüd teeme pärast rahvahääletust selles küsimuses. suur tänu tähelepanu eest! Uh, aitäh, see oli tõesti vägagi edukas ähm, delegatsioon, nagu te ütlesite, härra esimees, nii et meil on ka täiskogul olnud resolutsioon arutlusel, nii et oluline on see, et me toetame rahuprotsessi Kolumbias ja ja ma tänan teid siis nende toetavate sõnade eest täna hommikul. ja me äh, kohtusime ka äh, nendega, kes ähm, kriitilisemal seisukohal olid, me rääkisime ka karistamatusest ja, ja et oluline on see, et me näeksime, et karistamatust tegelikult äh, ei teki, tegelikult on seal tegu nagu tõe otsimise protsessiga. ja, ja sõjakuritegusid ikkagi uuritakse ja äärmiselt oluline on see, et me seda ka ütleksime ja et meie sõna võetaks kuulda, sellepärast et kui sellepärast, et oluline on see, et ähm, rahuprotsessis mõistetakse ikkagi seda, et ähm, mingit karistamatust sooritatud kuritegude eest ähm, ei tagata. ja mõned olid ka pessimistlikud referendumi tulemustes, ma tean, et see on seotud ka mõningase irooniaga, et see tuleb nüüd Briti liikme suust aga minu jaoks oli selge see, et rahvusvaheline avalikkus ja meie Euroopa Liiduna omame ka oma rolli selles, et see, seda kokkulepet legitimiseerida. ja seetõttu on oluline ka meie osa selles, et referendum oleks edukas. samuti, mis puudutab vangide kohtlemist, siis justiitsminister ka rääkisime sellest rääkisime ka poliitilistest äh, vangidest ja tunnistati seda, et ähm, olukorda üritatakse parandada mitte ainult enne seda kokkulepet, ka pärast, nii et me peame ka sellega arvestama, seda tunnistama. ja mõned kolleegid, kes ei olnud küll selle missiooni liikmed, ähm, ütlesid, et, et et me ikka peaksime arvestama uute asjaoludega, mitte jääma ainult äh, vanade äh, tingimuste juurde. me teame, et president soovib oma riiki edasi viia ja, ja kõik peavad äh, ka siin arvestama sellega, et ja ja see, mida härra Preda ütles FARC-i kohta ja terrorismi nimekirja kohta, et jah, me peaksime, me peaksime seda asja uurima ja see on ka kõik minu poolt ja mis puudutab äh, rahalist poolt, siis äh, see on oluline küsimus, nagu te ütlesite, härra Prokk, oluline on ka see, et, et et seda jagatakse kõikide vahel võrdselt. see oli ka näiteks oluline Põhja-Iirimaa protsessi osas, kus äh, kõik üheskoos jagasid neid vahendeid, see on oluline küsimus, me arutasime seda ka detailselt Kolumbias ja me peaksime siis seda ka parlamendis veel arutama. ja nagu härra Prokk ja härra Preda ütlesid, siis siin on võimalik saavutada raha, rahu peale kolmekümne aastast verevalamist, seetõttu me peame tema omalt poolt kõik, et see kaasat leiaks, aitäh. Thank you, Mr Chairman. aitäh, härra esimees. kõigepealt ma sooviksin tänada meie kolleege, ütleb proua Andrikiene kes selle reisi korraldasid, see oli väga hästi ette valmistatud ja need äh, päevad kohapeal olid tõesti väga huvitavad, väga kasulikud. nüüd ähm, rahukokkuleppele on alla kirjutatud, see toimus eelmisel nädalal Havanas. ja ähm, see jõudis ka Kolumbia äh, ajalehtede esikülgedele ja oktoobris toimub referendum, nagu juba mainiti, et minu arvamus Kolumbias oli selline, et rahukokkulepe suur osa rahvastikust toetab, isegi kui endine president Uribe ja tema partei endiselt näitavad üles oma, oma mured seoses ähm, selle rahukokkuleppega, leides, et FARC pääseb karistamatult. aga kahtlust ei ole selles, et kokkulepe on äärmiselt oluline samm edasi rahu saavutamises Kolumbias ja paljud paralleelsed protsessid leiavad aset leppimine, integreerimine, rehabiliteerimine ja siin tuleb arvestada ka sellega, et Kolumbias on rohkem kui kaheksa miljonit ohvrit, aparki ähm, ohvrid. Bogotas on sadu tuhandeid ohvreid registreeritud ja kaheksasada FARC-i liiget on juba ta, läinud tagasi normaalsesse ellu, üritavad äh, lõimuda tavaellu ja sajad äh, võitlejad on endiselt veel äh, džunglis mässulist üritades. nii et nüüd mõelge, milline on selline surve riigijuhile ja ka ühiskonnale, nii et seega oluline on siin ka finantsiline tuge, tugi selleks, et leppimine aset leiaks ja stabiliseerimine aset leiaks. ja lõpetuseks me ei tohiks ka unustada seda, mida minu kolleeg Kristjan Preda mainis, et ärme unustagem seda, et FARC on endiselt veel Euroopa Liidu terroristlike organisatsioonide nimekirjas ja see teema peaks peatselt ka meie päevakordadesse jõudma. aitäh, kolleeg Lopes! Muchas gracias, presidente suur tänu, härra esimees. ka minul oli hea meel olla äh, liige selles delegatsioonis ja ma sooviksin kõigepealt äh, tähelepanu pöörata sellele, kui oluline see reis oli, äh, arvestades Kolumbia kontekstiga, tegu oli väga hästi ettevalmistatud külastusega, väga ajaloolisel hetkel selle riigi jaoks ja tegu on tõesti ajaloolise pöördega äh, mida, mille tunnistajateks me olime viimastel äh, kuudel. nii et ähm, sellest võib saada äh, aastakümneid kestnud kodusõja lõpp. me oleme ka näinud, äh, mida Kolumbia praegu läbi, ähm, läbi viib. rahuprotsess on äärmiselt oluline selle riigi või piirkonna jaoks ja siin on ka ohvrid mänginud väga keskset aktiivset rolli, nii et ka nemad olid väga aktiivsed osalised rahuprotsessis, mis oli väga keeruline. tegu on siin ka taaslõimimisega, mässuliste taaslõimimisega ühiskonda ja siin on ähm, tegu siis ka ülemineku um, õigusasutuste tegevusega tegu, nii et need, kõik need paramilitaarsed rühmitus, selle paramilitaarse rühmituse liikmed tuleb ju ka taaslõimida ühiskonda. ning äh, arvestada tuleb sellega, et väga suurt osa territooriumist viimase viiekümne aasta jooksul riik üldse ei saanudki kontrollida, sellepärast et see oli FARC-i mõju all samuti ähm, ähm, narkokaubitsejatel ja kuritegelikel rühmitustel, kartellidel on oma paramilitaarsed rühmitused, ähm, nii et seetõttu nüüd on riigil ja ühiskonnal võimalus disfunktsionaalne olukord ületada ja, ja jõuda peale viiekümne aastast kodusõda rahuni Uribe küll ähm, peab oma vastukampaaniat, aga sellegipoolest oluline on see, mille, mis on saavutatud. ilma mikrofonita. igaüks, kes ähm, on terrorist või oli terrorist, ei ole võrreldav Mandelaga, sellepärast et tema vähemalt ei tegelenud ka ähm, inimkaubitsemisega. proua Komes oluline on see, et me ikkagi vaataksime läbi selle terroristide nimekirja ja me ei peaks olema katoliiklikumad kui paavst, et see on seotud ka ähm, Kolumbiaga ja ilmalikkusega. mina olen Kolumbias äh, naiste vanglas, seal olid väga tugevad naised, ametiühingu esindajad ja, ja, ja ka nemad olid FARC-i ohvrid, nii et see oli äh, Äh, härra Santuse mandaadi alguses ja, ja tema üheks eesmärgiks oligi saavutada see tulemus ja see oli äärmiselt oluline, nii et nii et seetõttu on oluline, et me läheksime kohale ja vaatleksime, kuidas see referendum läbi äh, viiakse, see on väga hea uudis. siin Juanes rääkis just ka ühiskondlikest mõjudest, nii et tõesti, tegu on olulise tugeva ühiskonnaga, mis kasvab, tugevneb, kodanikuühiskond peab eh, seal samuti tegelema väga kesksete küsimustega, mis puudutab siis ka karistamatuse vastast võitlust, see peab samuti olema üheks meie kõige olulisemaks ehm, küsimuseks, millega me tegeleme siis oma, arutame oma vastaspooltega Kolumbias Eh, suur tänu. ka mina osalesin ühel parlamentaarsel missioonil Kolumbias mõned aastad tagasi ning oma silmadega oli mul võimalus näha neid pingeid, pingeid, mis valitsesid selles riigis, mis olid seotud vägivallaga. see vägivald oli seal valitsenud juba aastaid ja ma arvan, et see saavutus, mis on nüüd ilmavalgust näinud, on tõesti väga oluline ja me peame seda toetama. ja me peaksime seda toetama ka rahaliselt ja ka tehnilises plaanis. meie vaatlusmissioon referendumi ajal oleks õigeks sammuks õiges suunas oktoobrikuus. mul oleks veel üks märkus. olen India äh, delegatsiooni liige ning äh, Ravi Shankar, kes on siin kojas vägagi tuntud ja kes on olnud osaline paljudes selliste, paljudel sellistel missioonidel üle maailma, on öelnud ja, ja on saavutanud väga palju ähm, edusamme, et tema on alati rõhutanud kandilikku äh, mittevägivaldset ähm, võitlust. Mercosuri välisteenistuse juht. He is always in the celebration for the peace. kes alati äh, võitleb rahu eest. Those aga komisjon ei soovi sõna ja seega läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. Afganistanist räägime. ja seda siis koostöös Julgeoleku ja Kaitse allkomisjoni liikmetega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 Äh, ootab veel sissepääsuluba, äh, aga härra Vigland on kohal, Vigand on kohal ja seega ma arvan, et võiksime kohe pihta hakata. ma loodan, et härra Vigand selgitab meile seda, mis Afganistanis äh, praegu toimub, arvestades Varssavis toimunud NATO tippkohtumist ja doonorite konverentsi, mis mängib siin samuti väga suurt rolli. ja härra Viigand selgindab siis kindlasti oma nägemust selle kohta, et kuidas meie oleme panustanud äh, arengutesse, seda vastavalt partnerluskokkuleppe sätetele. härra Viigand, teil on sõna. suur tänu, härra esimees äh, see, et me täna Afganistanist äh, räägime ja valgust heidame, sellele on väga tähtis. Te rääkisite hetk tagasi Kolumbiast äh, ja rahuprotsessist seal. tegemist on äh, suurepärase läbimurdega seal. täna hakkab aga pihta veel üks oluline rahukonverents Myanmaris kus kõik sealse konflikti osapoolsed on kohal ühe laua taga ja me loodame, et ka Afganistanis üks päev on kätte jõudmas see päev, kus kõik osapooled saavad kokku leppida kõikehõlmavas rahukokkuleppes. see päev täna veel ei ole käes, aga ja me peame Afganistani valitsust veel ikka kõvasti toetama, et äh, riik praegustes rasketes oludes kokku ei varise sest et olukord on tõesti väga raske. mul on väga hea meel selle võimaluse eest pöörduda komisjoni poole ja Defco kolleeg jõuab ka kohale ja, ja räägib Afganistani konverentsist, mis tuleb Brüsselis neljas, neljandal-viiendal oktoobril väga paljud äh, ajakirjanikud äh, ja ilmselt ka väga paljude poliitikute jaoks on Afganistan radarilt kadunud, sellepärast et on äh, nii palju teisi tõsiseid kriise mm, meie endi piirkonnas või vahetus lähipiirkonnas. Afganistan on loomulikult ka tõsine kriisikool ja seal tuleb olukord normaliseerida Äh, olukord on raske, sada kuni kakssada inimest hukkub iga päev pärast Varssavi tippkohtumist, millele viitas ka härra esimees, ja see tippkohtumine oli väga tähtis ja keskendus julgeoleku tagatistele, äh, on äh, Afganistani jaoks koondatud olulisi vahendeid julgeoleku tagamiseks ja rahvusvaheline koalitsioon, kes Afganistani toetab, on samuti taganud siis relvajõud ja sellele tuleb lisaks siis ähm, meiepoolne panus äh, koondame seitsekümmend partnerriiki, kolmkümmend organisatsiooni kokku siis äh, suurele rahvusvahelisele konverentsile, mis keskendub Afganistani majanduslikule ja sotsiaalsele arengule me tahame pärast Bonni, Tokyo ja Londoni konverentse eh, tagada järgnevaks neljaks aastaks piisavad rahalised vahendid rahvusliku ühtsuse valitsusele. ei räägita sellel konverentsil mitte ainult aga rahastamisküsimustest, vaid ka teistest tingimustest, eh, mis määravad ära selle, kas ähm, valitsus saadab edu või ei. on ka äh, lisaüritused äh, sellele konverentsile juurde, üks naisküsimustel viiendal oktoobril. neljandal, viiendal oktoobril toimub siis aga peakonverents, lisaks sellele dialoog migratsiooniküsimustes. selle dialoogi käigus me tahame ametlikult kokku leppida, alla kirjutada ühtse tegevuskava tulevikuks Äh, selles osas, mis puudutab tagasisaatmist ja tagasivõtmist nende pagulaste puhul siis, kellel ei ole õigust meie riikidesse jääda. ja lõpetuseks tahame siis ületada veel meie teel seisvad viimased tõkked Euroopa Liidu partnerlus- ja koostöölepingu osas ja loodetavasti äh, need takistused saavad ületatud ja me seal konverentsil selle partnerluskokkuleppe alla kirjutame. tere tulemast ka härra äh, Amil Hatile! Äh, arengud selles osas on olnud märkimisväärsed, kuid äh, hüplikud ja see paranemine äh, on habras koha peal, kuid peab jääma püsima. me peame eriti tähelepanu pöörama näiteks naiste positsioonile riigis, territoriaalne kontroll, valitsuse kontroll territooriumi üle äh, on ka auklik, kaks kolmandikku umbes on praegu valitsusjõudude käes, kuid vähemalt kõik kõikide äh, äh, maakondade pealinnad ja suuremad äh, transpordivõrgud. me peame stabiliseerima olukorra ja andma perspektiivi Afganistanile, seda vastavalt vastastikuse kohustuste äh, põhimõttele. meie ees on suuri probleeme, kõigepealt julgeolekuolukord, see on murettekitav. Te teate, millised on olnud USA otsused, nad on otsustanud üsna palju oma vägedest jätta sinna, paljud liikmesriigid samuti, kuigi osa sõjaväest on viidud kaitsekulutused ilmselt tõusevad ja see tähendab seda, et lisasurve tekib arengupoliitikale siis poliitiline tase, tahe on samuti vankumas äh, reformide osas, eriti mis puudutab valimissüsteemi, tuleb äh, rõhuda sellele, et põhiseaduslik reform on tähtis ja et valimiste kalender oleks realistlik. ja kolmandaks mõjutab olukorda mm, ka majanduse langus, mis on tabanud Afganistani pärast aastaid äh, Äh, kestnud majanduskasvu. ISAF muuseas äh, oli suureks äh, tööandjaks selles riigis, pärast ISAF-i missiooni lõppu on aga tööpuudus kasvanud ja väga kõrged tööpuuduse tasandid on tänane reaalsus. me oleme pühendunud Afganistani stabiliseerimisele, aga ka terve regiooni stabiliseerimisele. meie nende Afganistani naabrite huvides on samuti Afganistani stabiliseerimine me oleme panustanud terrorivastasesse võitlusesse, oleme võidelnud suure ebaseadusliku majanduse vastu, millest lõikab kasu peaasjalikult Taliban, aga mitte ainult, ehm, näiteks suured narko, suur narkotööstus, aga me tahame teha koostööd valitsusega selleks, et leevendada turusurvet ja see on tõsine probleem eh, nii naabritele, lähinaabritele kui ka kaugematele naabritele kõige, kõige seda arvesse võttes, arvestades meie tihedat koostööd äh, Afganistani valitsuse ja teiste osapooltega äh, kavatseb äh, konverents, mis toimub oktoobris Brüsselis, keskenduda kolmele suuremale teemale. kõigepealt reform, teiseks äh, toetus ja abi ja kolmandaks poliitiline protsess, mida toetavad ka teised regionaalsed mängurid. kõigepealt reformipakett. selles osas oleme näinud käegakaitsetavaid are-, edasiminekuid Afganistani riigistruktuuride ülesehitamisel. reformipaketi juurde tuleb jääda nii, nagu äh, riiklik kokkulepituse valitsus on kokku leppinud. Äh, Afganistani rahu ja arenguraamistik on siin äh, tooni andev äh, dokument ja, ja sellega tuleb edasi liikuda, tuleb kinni pidada väga selgetest indikaatoritest, mis on paika pandud. me oleme Afganistani valitsusega teinud selles osas väga palju ja tihedat koostööd ja kindlasti minu kolleeg sellest täpsemalt hiljem ka räägib. nüüd teiseks raha ja finantseerimine. meie eesmärgiks on rahvusvahelise toetuse määrad hoia, hoida järgneval neljal aastal ka aastani kaks tuhat kakskümmend seega samal tasandil, kui nad on praegu või vähemalt enam-vähem samal tasandil, selleks et toetada Afganistani arenguraamistikku ehm, asi ei ole mitte ainult rahade väljahõikamises ja mahakuulutamises, vaid ka selles, kuidas neid rahasid kasutatakse ja ka neid et struktuurid ja raamistikud peaksid olema täpsemalt paigas. sellest räägib ka kolleeg. Euroopa Liit äh, kavatseb institutsioonide tasandil aga ka liikmesriikide tasandilt äh, siis jääda praeguste tänaste äh, finantseerimismäärade juurde. ja kolmandaks siis nüüd regionaalne toetus poliitilisele protsessile et äh, ei äh, kembeldaks teineteise vastu, et ei kasutataks ära Afganistani ühiskonna lõhesid äh, teineteise vastandamiseks, see on meie peamine eesmärk, räägime me Hiinast, Indiast, Pakistanist, Iraanist, kas me räägime Kesk-Aasia naabritest, Ühendriikidest või Venemaast, et, et kõik ei toetaks erinevaid struktuure oma huvide nimel, need peavad kõik tegema koostööd selleks, et tagada rikkus, rahu äh, ja areng ja need on meie konkreetsed eesmärgid sellel konverentsil ja loodetavasti saavutame ka konkreetsed tulemused. reformikava, mille on rahvusüldsuse valitsus vastu võtnud, see tuleb rakendada, valitsus võtab väga tõsiselt reforme, tõsisemalt kui, kui, kui varem ja loodetavasti äh, terve valitsus neid äh, toetab, see on oluline selleks, et äh, doonorid ka jätkaksid finantseerimist Äh, viimastel aastatel on olnud tõsiseid pingeid, te olete seda näinud, äh, avalikkuse ette on need jõudnud Afganistani president ja ja täitevorganisatsiooni esimees on omavahel läinud äh, avalikkuse ees kemplema, oluline on see, et poliitiline stabiilsus jääks jalule. on oluline see, et valitsuse erinevad osad teevad koostööd reformide nimel ja tagavad majanduse arengu, see ei ole sugugi iseenesestmõistetav. meil on toimunud terve rida telefonivestlusi peamiste osapooltega, sealhulgas ka proua Mogherini. tahaksin välja tuua kaks elementi reformidest. väga oluline reform on valitsusstruktuuride reform sealhulgas äh, viibima jäänud äh, parlamendivalitsuste kalendris kokkuleppimine ja teiseks siis inimõigused, inimõiguste alase seadusandlusreform on suur probleem. mis puudutab inimõiguste küsimust, siis erilist tähelepanu tuleb pöörata naistevastase vägivalla, lastevastase vägivalla meetmetele, sundabielude teema, äh, piinamine ja halvasti kohtlemine on samuti asjad, mille osas me nõuame edasiminekut ja loodetavasti valitsusele on varsti põhjust kuulutada, et nad on astunud äh, sammud selleks, et ratifitseerida rahvusvaheline piinamise vastane konventsioon. järgnevatel päevadel peaks üsna mitmed ettepanekud leidma heakskiitu valitsuse, valitsuse poolt, see sillutab äh, siis ähm, koostöö meie ja Afganistani valitsuse vahel ja rääkisin siis Afganistani arenguraamistikust ja vastastikuse koostööraamistikust olulised on need mõlemad eh, ja, ja stabiilsus on tähtis selleks, et doonorite eh, vaha, rahaline eh, toetus ei vaibuks. Afganistani valitsus suudab katta ainult kolmteist protsenti oma sissetulekutega eelarvest Brüsseli konverentsil öeldakse väga selgelt äh, välja, et loomulikult rahaline toetus on võimalik ainult siis, kui Afganistan täidab äh, oma poolt võetud lubadused ja teeb seda vastavalt rahvusvahelistele tingimustele, tagab äh, stabiilse demokraatliku ühiskonna, mille aluspõhimõtteks on õigusriik, sõltumatu kohtusüsteem tuleb astuda edusamme, tuleb tagada edusammud ka korruptsioonivastases võitluses, see on tõsine probleem. tõhusa ja mitmekesiste meetmete komplekti vastuvõtmine on äh, progressi eelduseks ja lõpetuseks ma tahaksin äh, lisada seda, et ühtsed äh, riigi ülesehitamise jõupingutused Afganistanis on võimalik olnud siis, kui on tagatud selle regionaalne toetus, areng ja julgeolek on omavahel äh, seotud, julgeolek ilma arenguta ei ole võimalik, areng ilma julgeolekuta samuti mitte see nõuab seda, et tuleb siis seega regionaalsel tasandil anda kogu sellele protsessile tõelist poliitilist tuge ja me anname omalt poolt kõige kõrgemal poliitilisel tasemel panuse sellele, et see konverent-, konverents oleks edukas, avame siis oma uksed ähm, Venemaale, Indiale, Hiinale, Iraanile, Pakistanile ja öö, äh, väga oluline on Pakistaniga toimuv strateegiline arutelu ja öö, Kesk-Aasia riikide ministrite kohtumine. väga palju tuleks muidugi rääkida pagulaste ja sisepõgenike teemadel. Afganistani pagulased Pakistanis on, on tõsine teema ja Iraanis kaks koma üheksa miljonit ja kaks koma viis miljonit vastavalt siis äh, on Afganistani pagulasi nendes riikides. me oleme rõhutanud seda, et me tahame ebaseadusliku migratsiooni äh, vastu võidelda, sealhulgas ka Euroopa suunas migratsiooni vastu ja äh, tahame siis tagada selle, et ähm, Afganistani pagulaste mm, puhul oleks võimalik äh, tagasisaatmine ja tagasivõtmine, Afganistani pagulased on suuruselt äh, teisel kohal pagulasarvude puhul Euroopas. me oleme viindu-, veendunud, et äh, Brüsseli konverents annab välja selge signaali sellest, et rahvusvaheline üldsus tahab teha tihedamat koostööd Afganistaniga, me ei saa endale lubada seda, et Afganistan variseb kokku, see läheks meile väga kalliks maksma, protsessi uued, uuesti käivitamine äh, ei ole ilmselt siis väga öö, äh, enam võimalik härra Amilat, palun. suur tänu, härra esimees. selleks, et jääks aega ka küsimuste esitamiseks, tahaksin ma keskenduda äh, Brüsseli konverentsi ettevalmistamisele ja rohkem siis äh, selle konverentsi sisule, mitte tausta detailidele, aga olen valmis vastama muidugi lisaküsimustele, kui neid peaks esinema. konverentsi puhul on kõige olulisem äh, see, et kokku tuleb äh, et tutvustatakse seal kauaoodatud Afganistani rahu ja arengu raamkokkulepet ja see on riigi arengupoliitika uus keskne tala ja see on see dokument, kus äh, siis õigustatakse neid äh, lubadusi, mille on andnud rahvusvaheline üldsus Afganistani suunal. me oleme teinud koostööd äh, valitsusega, me oleme viimased kuud kogu aeg aidanud kaasa selle dokumendi koostamisele, mitu versiooni on meie eest läbi käinud, me oleme oma kommentaarid esitanud ja ma loodan, et äh, järgmisel nädalal äh, Kabulis toimuval kohtumisel äh, on siis võimalik rahvusvahelisel komisjonil veel oma seisukohad esitada ja et see dokument siis lõpuks ka kokku saab. nüüd ähm, äh, tuleva konverentsi sammas, um-, teine sammas peaks looma aluse Afganistani ja rahvusvahelise üldsuse vahelistele edasistele suhe, suhetele. see omakorda selle vundamendiks on äh, ühtne raamistik, mis võeti vastu Tokyos, mida uuendati Londonis viimasel taolisel kohtumisel ja uues versioonis nüüd äh, siis loodetavasti ka Brüsselis laual. Äh, see on nimelt see dokument, kus pannakse paika indikaatorid, mille alusel rahvusvahelisel üldsusel ja Afganistani valitsusel on siis võimalus äh, arutada ja dialoogi pidada teineteisega vastassikuste kohustuste puhul. praegu on selles vastavusraamistikus, nagu selle nimi on, äh, väga palju pingeid sees. kõigepealt äh, korruptsioonivastased kavad, mis on vastu võetud erinevates ministeeriumites, nii nimel, niinimetatud tulu tootvad ministeeriumid, Rahandusministeerium, Naftaministeerium, ähm, tööstusministeerium, infotehnoloogiaministeerium, need on need valdkonnad, kus äh, korruptsioon on kiire esinema ja, ja on siis tõsiseks proovikiviks. ja teine küsimus äh, praegu lahtine on siis kohtusüsteemi reform, kaks tuhat kuusteist äh, detsembrikuus peaks see reform käivituma. see on juba teine reformide pakett, aga praegu on siis uued äh, indikaatorid uue kokkuleppe jaoks arutelul. ja kolmas sammas ma tahaksin äh, mõnedest nendest indikaatoritest, äh, programmidest rääkida, mis on uue raamkokkuleppe kavas tulemas. Neid peaks olema kaksteist kokku, aga räägin praegu ainult paarest, paarist ähm, rahva vabandust, riigi rahanduse tegevuskava loodetavasti on konverentsi hetkeks valmis ja juba rakendamisel ja siis äh, on veel mõned väga olulised programmid. kõigepealt kodanikuharta see peab, see vastab siis komisjon, äh, vabandust, valitsuse kohustusele tagada võrdne kohtumine kõikidele afgaanidele, teiseks äh, linna planeerimise kava siis, kolmandaks naiste majandusliku võimestamise kava ja neljandaks infrastruktuuri kava. loodetavasti kõikidest nendest asjadest on võimalik rääkida ka Kabulis järgmisel nädalal ja need peaksid olema siis ka konverentsi ajaks vastumas. ja siis äh, põllumajandusprioodkavade äh, tegevuskava peaks olema ka paigas. nüüd konverentsis veel on oluline rääkida nendest kulissüritustest, äh, Gunnar rääkis juba sookonverentsist, me teame, kui oluline see on kõikidest vaatevinklitest, siis regionaalne majanduskoostöö programm, samuti oluline kohtumine. see on võib-olla võimalus, kus me saame tagada selle, et see niinimetatud uued partnerid või mitte tavapärased äh, doonorid äh, siis öö, ähm, otsustavad lõplikult toetada Afganistani ja see oleks väga teretulnud ja räägiksin ühest üritusest veel, mis ei ole otseselt ametlik üritus, aga mis siiski toimub äh, ekspertide vahel, nimelt äh, makromajanduskonverents. Äh, nimelt kohtub, kohtume siis IMF-i, Maailmapanga, liikmesriikide rahandusministeeriumite esindajatega ja loomulikult kohal ka Afganistani ministeeriumi eksperdid kus siis jututeemaks on riigi rahanduspoliitika ja see, ja maksupoliitika ja see on loomulikult väga oluline küsimus, äh, mis jääb aga võib-olla avalikkuse rambivalgusest välja. mida teeb siis Euroopa Liit omalt poolt? Euroopa Liit kavatseb äh, välja kuulutada riigi ülesehitamise toetuskava, see on otsene eelarvetoetus, mis läheb eel, riigieelarvesse kakssada miljonit kahe aasta jooksul see annab valitsusele mm, teatava liikumisruumi. tuleb rõhutada seda, et äh, kui äh, Afganistani rahandusministeerium on äh, arved ära maksnud, palgad, hoonekulud, ja muu varustus ja nelikümmend protsenti eelarvest kandnud julgeolekumeetmete rahastamiseks, siis neil eriti enam midagi seal rahakotis ei ole ja, ja, ja tuleb äh, neid äh, toetada. kõik lisavahendid tulevad rahvusvahelistest organisatsioonidest, näiteks nagu Maailmapangas, kes on ära teinud väga palju, aga me tahtsime samuti anda otse eelarvetoetust. maailmapank on väga huvitatud olnud sellest, et äh, me anname Afganistanile endale võimaluse otse oma eelarvet kasutada oma eel- e, e, eesmärkide rakendamiseks. nüüd konverentsi suuruses nelikümmend neli riiki on tänaseks praeguseks äh, oma osalekust, osalusest teatanud kakskümmend kolm organisatsiooni ja me ootame siis ka äh, kõrgetasemelist osavõttu. mis nüüd puudutab antavaid lubedus, lubadusi? see on see, millele keskenduvad väga paljud vaatlejad, meedia kindlasti tavaliselt selliste konverentside puhul äh, ja praeguste prognooside kohaselt võiks äh, sellel konverentsil kokku saada umbes kolm miljardit äh, aastast kaks tuhat kolmteist, kaks tuhat kakskümmend perioodiks, ega Euroopa jaoks ei ole mitte midagi uut, me oleme juba varem lubanud kakssada miljonit aastas anda Afganistani jaoks aastani kaks tuhat kakskümmend võib-olla on tulemas ka häid uudiseid, kui uued partnerid, näiteks nagu äh, Pärsia lahe riigid või Hiina, ütlevad välja, palju nemad on võima valmis andma. meie äh, ja, ja Ühendriigid üritame siis kõikide doonoritega olla pidevas kontaktis, et me, et nende toetus oleks piisavalt suur. Äh, me teame näiteks, et Jaapan kavatseb äh, teatud panuse teha ja ilmselt äh, saab see panus olema üsna suur. ma arvan, et ma sellega lõpetangi ja suur tänu, härra esimees ja, ja saadikud tähelepanu eest! suur tänu! nii et äh, ma loodan, et sellel konverentsil osaleb ka Iirimaa, sellepärast et ma just olen, et et ähm, Iirimaalt soovitakse kätte saada veel kolmteist miljonit eurot maksuraha, nii et see kindlasti ka mõjutab Afganistani doonorikonverentsi. Apple selle üle kindlasti enne. Thank you very much, Mr Chairman. suur aitäh, ütleb proua Andrek Jeene mul on kaks probleemi, mida, millest ma tahaksin rääkida täna. kõigepealt suur tänu sõnavõtjatele. nüüd miljonid äh, afgaani naised äh,, noored, need äh, on ainult teatud arenguid hariduse, poliitika vallast, kuid kõik on nüüd sattunud ohtu äh, ma tahaksin tõstatada küsimuse koolide sõjalisest kasutusest, sest äh, me teame, et viimase kaheksateist äh, kuu jooksul on sattunud koolid Afganistanis ohtu mitte ainult Talibani poolt, vaid ka julgeolekujõudude poolt, kes peaksid neid kaitsma. Afganistani valitsus ja doonorid peaksid ka sellele küsimusele tähelepanu pöördama ja teiseks tahaksin tõstatada laste värbamise küsimuse relvajõududesse. lapssõdurite kasutamine on kahe tuhande viieteistkümnendal aastal kasvanud äh, kahekordseks ja kas saaks kuidagi võtta ka need teemad päevakorda, kui doonorid konverentsile tulevad? härra Austrevitšius. härra Austrevitšius. kaasesimees koosolekul. jah, suur tänu. Äh, Apple võiks tõesti Afganistani aidata. Äh, lõppude lõpuks võiks, aga ma ei tea, kui palju neid Apple'eid veel on vaja selleks, et Afganistan tõesti nagu äh, õigele rajale saaks, et teda päästa. Ähm, ma hindan ähm, meie külaliste tööd, väga tänan teid meie informeerimise eest, mis eelneb äh, väga olulisele Afganistani teemalisele konverentsile, Euroopa Liidu liikmesriigid ja rahvusvahelised organisatsioonid, partnerorganisatsioonid, kellega me koostööd teeme, on ju Afganistaniga pikka aega äh, koostööd teinud ja kuigi on äh, tõesti nähtavaid tulemusi saavutatud, see ei ole piisav ja meil on vaja pikaajalist koostööd jätkata Afganistaniga selleks, et tõesti mingisuguse murdelise äh, muudatuseni jõuda. me oleme rääkinud siin Afganistani rahuprotsessist äh, pärast pikka äh, kodusõda, Nõukogude invasiooni ja arvestades põhimõttelisi probleeme, milles Afganistani ühiskond seisab. Euroopa Liidu strateegia kahe tuhande neljateistkümnendast kahe tuhande kuueteistkümnenda aastani Afganistani suhtes hakkab lõppema. see tähendab seda, et meil on vaja uut strateegiat järgnevateks aastateks ja ma hindan väga seda, et Euroopa Liit on rõhutanud Afganistani enda vastutust protsessis. täielik vastutustundlik osalemine äh, Afganistani enda administratsiooni poolt äh, ühiskonnas äh, on hädavajalik, ilma selleta ei ole võimalik oodatud tulemuste saavutamine. seega selline omavastutuse küsimus äh, on kindlasti väga tähtis ja vajab meie tulevases koostöös rõhutamist. kõike hõlmav äh, kokkulepe, mis äh, puudutab mõlemaid osapooli, on tähtis. sellest sõltub meie tuleviku koostöö edu ja hea on, et öeldakse, et Afganistan peab olema nüüd iseseisev äh, võitluses korruptsiooniga ja äh, ühiskonna ümberkorraldustes. selline sõnastus on väga oluline nendest meie dokumentides, kuid ähm, vaatamata sellele on korruptsioon siiski niisuguseks kasvajaks, mis on mõjutanud meie mitmeid koostööprojekte. tähtis on saavutada stabiilsus ja turvalisus regioonis tervikuna. tahaksin kutsuda üles Brüsseli konverentsi, mis oktoobri algul toimub, näit-, hindama äh, ka seda, milliseid tulemusi on saavutatud Afganistanis. mida on saavutatud Euroopa Liidu abiga, et avalikkus teaks, mida on saavutatud, meie oleme kõige suuremad abi andnud just Afganistanile, kulutanud miljoneid ja miljoneid, kuid inimesed ei, ei oma täit ettekujutust, mida on saavutatud, kui palju lapsi on saadetud jälle tagasi kooli, kui palju koole on üles ehitatud, kui palju haiglaid taastatud, kui palju taristut on taastatud. riik on omandanud hoopis uued värvid ja me peame kuidagi poliitikud motiveerima selliste teadmistega ja ka avalikkust teavistama, teavitama. teiseks on tähtis rääkida korruptsioonivastasest võitlusest. kõik need kokkulepped, mis on saavutatud, on head, aga ei ole piisavad selleks, et võidelda korruptsiooni vastu, mis on nagu Afganistani ühiskonna vähkkasvaja me tahaksime saavutada arenguabi andmisel kõrgeimat tõhusust, et selleks saaks kasu nii riik kui rahvas. seetõttu peame rõhutama seda, et Afganistan peab ise täiel, täies vastutuses äh, tegutsema. et Afganistani rahvale paistaks uus tulevikuväljavaade seda tahaksin rõhutada seoses Brüsseli konverentsiga. Anna Komes, palun. kui ma külastasin Kreekas mõni kuu tagasi pagulaslaagrit, siis on hämmastunud, kui palju lapsi, üksikuid lapsi ja ka äh, koos äh, emadega või naistega oli sinna Afganistanist saabunud vaatamata sellele, et me oleme püüdnud Afganistani klassifitseerida turvalise riigina. muidugi ma saan aru, et turvalisuse olukord on tegelikult muutunud. tegemist on ju korrumpeerunud kohtusüsteemiga, me oleme alati seda teadnud. see puudutab valitsust tervikuna ja, ja eriti naiste vastu suunatud vägivalda ning karistamatuse tunnet. kõige, kõige selle eest vast-, maksavad väga kõrget hinda just tsiviilelanikud, kõik see mm, soodustab just samuti inimõiguste rikkumisi, mida paneb toime valitsus ise, see õhutab ühinema Talibane, äh, Talibani võitlejatega. Äh, Te ise ütlesite, et äh, kooli, koole peavad ju valitsusjõud kaitsma, mitte okupeerima. ja rääkigem siis institutsionaalsest laste õiguste rikkumisest minu arvates tuleks sedasorti konverentsil just rääkida eh, niisugustest küsimustest süsteemist, mis on nagu kultuuriline vaba, eh, vabandus selleks, et eh, naisi väärkohelda, inimõigust rikkuda ja see on just see, mis õhutab lapsi ühinema Talibaniga rahvusvaheline äh, kogukond oli kohal, aga need küsimused pandi alati kalevi alla, ei räägitud sellest, sest öeldi, et see on nagu kultuuriline eripära ja sellest ei saa äh, kõnelda. tekkinud on selline karistamatuse tunne, aga meie peame nüüd võitlema selle vastu politseis on karistamatust, sõjaväes on karistamatust, kasutatakse lapsi selleks, et end se seksuaalselt rahuldada ja selleks, et lapsi sõduritena kasutada. no ma ei tea, see peab lõppema ja rahvusvaheline kogukond peab ometigi suu lahti tegema, välja ütlema, mis arvatakse, vastasel korral läheb äh, kõik see raha, mida me abiks anname, kuskile prügimäele. ja vielen Dank äh, auch. suur tänu ka minu poolt selle sissejuhatuse eest. ja nüüd äh, vabandust, et mul äh, ei ole selle viimase kõneleja nime, aga ta rääkis sellest, härra äh, esimees ütleb, härra Amilhat oli viimane kõneleja, nii nagu ka päevakorras kirjas on proua Lösing jätkab, tegu on äh, siis äh, rahastamise mänguruumiga, te rääkisite siin, et nelikümmend protsenti läheb äh, julgeoleku jaoks. mina lugesin, et kogu Afganistani eelarve, et iga-aastased kulud on rohkem kui viis miljardit USA dollarit ja et seitse koma kaks miljardi puhul, seitse koma kaks miljardit on äh, kogu eelarve, siis kui palju on üldse ähm, võimalik äh, siin mingitest avalikest, avaliku sektori kuludest veel rääkida. nüüd ähm, sotsiaalne olukord Afganistanis on küll selline, mis jääb äh, küsimuse alla äh, senised äh, pingutused, sellepärast et kui ma näen, et suur osa inimestest elab vaesuses ja neil ei ole piisavalt võimalust saada juurdepääsu ka ravile ja laste olukord riigis, viimasest ÜRO aruandest tuleb välja, et üle ühe miljoni alla viieaastase lapse on alatoit-, toitlustatud ja samuti on seal üks kõrgemaid äh, laste suremuse määrasid tuhandest lapsest viiskümmend viis sureb enne oma viieteistkümnendat sünnipäeva. nii et kuidas te seda olukorda hindate ja siin tuleb arvestada ka äh, selle kontekstiga, et pikka aega on riik saanud ähm, Ähm, rahalist toetust, me peame arvestama ka sellega, et äh, kaua aega on seda riiki ka ähm, sõjaliselt toetatud, sõjaliselt sekkutud äh, sellesse riiki ja milliseid strateegiaid teie välja pakute selleks, et äh, meie ähm, abi ja toetus tulevikus mõjusamalt rakendataks? kes soovib teist esimesena sõna võtta, kas härra Viigand või härra Milhat? Yes, uh, thank you for all these questions. jah, aitäh kõigi nende küsimuste eest. vaatan nüüd oma märkused siit läbi ja alustan viimasest küsimusest, kui te lubate. räägiti tervishoiu olukorrast, mis on tõesti väga vilets. tegemist on riigiga, kus tervishoiuteenuste pakkumine mis tahes piirkonnas on äh, seotud väga suurte raskustega. ja see võib-olla mm, nagu selgitab, mm, mm, miks statistika näitab nii äh, tagasihoidlikke tulemusi. aga nüüd üldiselt Afganistanis ja mujal ka maailmas on äh, tervishoid selline valdkond, mis eriti mis ei ole eriti populaarne doonorite seas. ja meil ilmselt läheb veel kaua aega, enne kui me suudame saavutada seda, mida me soovisime tervishoiusektoris Afganistanis. ja me loomulikult äh, arutame seda küsimust, äh, jätkame Afganistani toetamist kas siis otseselt läbi ministeeriumite ja riigiasutuste kui see on absoluutselt vajalik, sest väga raske on inimesteni jõuda Afganistanis, tuleb kasutada Afganistani vabaühendusi, kodanikuorganisatsioone, mis siis aitaksid niisuguses keerulises keskkonnas tegutseda. ja nüüd teie küsimus eelarve kohta. ma ei tea, kas ma sellest lõpuni aru sain, aga Äh, võin korrata, et Afganistani eelarve tervikuna, nimelt see, äh, milles kajastub Afgaani valitsuse kogutud tulu, sellest läheb nelikümmend protsenti julgeolekukulutustele ja ülejäänud kasutatakse nendeks äh, otstarveteks, mida meie nimetame kohustuslikeks kuludeks ähm, ametnike palgad, ähm, küt-, autokütus, äh, hoonete rent, kommunaalkulud. Need on nii-öelda iseenesestmõistetavad kulud, mis tuleb tasuda, ülejäänud äh, vahendid jäävad siis prioriteetsete programmide või, või tervishoiu rahastamiseks, aga nagu te näete, see summa on väga väike tekkinud lünga peaks täitma rahvusvahelised doonorid, aga siiani oleme me kollektiivselt äh, suunanud rahvusvahelist toetust Afganistani läbi äh, ÜRO ja Maailmapanga. seega äh, väga vähe doonoreid on midagi otse ära teinud selles riigis välja arvatud mõned toetused vabaühendustele. enamus abi sellele riigile eh, liigub ikkagi läbi volitatud organisatsioonide, eriti Maailmapanga, ÜRO näiteks garantii korruptsiooni vastu, see on meie jaoks tähtis. aga me teame, et see maksubaas äh, valitsusel on väga piiratud ja raha kasutamist tegelikult määrab ikkagi rahvusvaheline üldsus, mitte valitsus. valitsus on hakanud õiget poliitikat ajama ja seetõttu tekib nüüd ka äh, võimalus valitsuse poliitika rahastamine läbi otseste riigi sõlmitud lepingute. Euroopa Liit on sellise ettepaneku valitsusele teinud äh, hea uudis on see, et Maailmapank ühineb meiega ja ne-, ja teevad, nad teevad samasuguse ettepaneku ja vaatame siis, kuidas see välja kukub. valitsusele antakse võimalus näidata meile, kas nad suudavad oma riiklikku süsteemi ära kasutada, arendada seda nii, et saab makse koguda, tulu oleks riigi haldamiseks piisav ja et see oleks korruptsioonivaba. seda tahaksime me tõestada ja nüüd lastest. ma, ma pean teiega ainult nõustuma. tõstatame seda teemat jätkuvalt, samuti ka naiste olukorra teemat Afganistanis ja äh, ähm, samas äh, teid täielikult mõistes ei saa siiski jätta ütlemata, et tegemist on teatud kultuurilise eripäraga, mida ei saa eirata. niisuguseid asju ei saa muuta üleöö, tegemist on pikaajalise protsessiga, aga see ei tähenda, et me peaksime nüüd äh, oma jõupingustustest loobuma. Äh, ma nõustun teiega ja nüüd, äh, kui me räägime Afganistani konverentsist ja tulemustest, siis jah, seda me olemegi taotlenud ikka ja jälle. Afganistan peab ise tulema ja näitama, milliseid saavutusi on neil ette näidata praegu äh, on see nagu semantiline probleem, aga äh, vahe on suur, kas meie äh, toome neid tulemusi e-, e-, esile või nemad ja kindlasti tulemused peavad olema nüüd paremini mõõdetavad kui varem. probleem on selles, et me oleme koondanud Maailmapanga usaldusfondi vahendeid ja meil on väga raske seostada seda, seda kogu äh, raha mingisuguste konkreetsete projektidega, seda teavad Afganist, afgaanid ise paremini. ja nüüd veel ühest aspektist. ma arvan, et me täiesti nõustume härra Ostrevitšusega, kes ütles, et tegemist on pikaajalise tööga, mis eeldab äh, rahu tagamist. meil on vaja Euroopa Liidu uut strateegiat, juulis äh, võeti vastu Välisasjade Nõukogus äh, vastav resolutsioon ja koos komisjoniga töötatakse välja uus strateegia. seda ei saa mm, kusagilt väljastpoolt juhtida, äh, uut strateegiat saab ainult afgaan-, afgaanide endiga ellu viia. tõesti, me oleme jõudnud kriitilise punktini, seda tuleb rõhutada konverentsil. meil on mitmeid õigustatud küsimusi, mida tuleb esitada. ja kuigi väga palju saavutati äh, Amit Karzai ajal, on näha, et, äh, et kõik ei ole saavutatud ja äh, kõige tähtsam on praegu valitsuse ühtsuse tagamine ning korruptsioonivastane võitlus. hiljuti toimus ka selleteemaline konverents. esimesed juhtumid on ka nüüd äh, uurimise alla läinud, äh, eriti seoses äh, prokuröridega ja muide, see tuletab mulle meelde ka Ukrainat, kuigi olukord on palju keerulisem kõige raskem on olukord kõige vaesemate laste jaoks, äh, proua Andrikiene, proua Koomes rääkisid sellest, probleemiga tuleb tegeleda, tuleb rääkida naiste ja laste olukorrast ja astuda konkreetseid samme, et olukord paraneks. meil on vastastikuse vastutuse uus raamistik väljatöötamisel ja tahaksin rõhutada, et naistele volituste andmine toimub vastaval konverentsil, kus ka presidendi abikaasa osaleb, tema on väga aktiivne olnud selles küsimuses ja me oleme äh, äh, ka parlamendiliikmeid sinna kutsunud ja kui teie ei ole veel kutset saanud, siis katsume teha nii, et ka teie saate kutse sellele konverentsile, sest me kavatseme tõesti neid äh, teie nimetatud küsimusi kõige konkreetsemal moel käsitleda. ma ütleks, et Äh, julged naised Afganistanis, äh, kes on meile teada andnud probleemidest, elavad mitte ainult Kabulis, vaid ka mujal ja, ja nad äh, riskivad oma eluga. nüüd tahtsin lihtsalt öelda, me ei ole neid küsimusi unustanud, uuendame oma lubadusi ja kohustusi, vastasel korral muutub olukord veelgi halvemaks täna. Have aitäh ja soovin teile kõigile kena lõunat!